lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, ma tervitan teid kogu südamest meie koosolekul. ja meie tänase päevakorra kohta mul ei ole mingisuguseid teadaandeid. ja äh, kolmas päevakorrapunkt on meil siis äh, esitlus mis puudutab gaasi ja nafta torujuhtmete hindamist Euroopas ning selle lühikese eh, in, info eh, esitab meile siis KOV-i ja ma tervitan siin eh, Pansoni ja härra Petersoni, tere tulemast teile ja ma paluksin teile, et kuna meil on selle projekti jaoks ette nähtud üks tund, et kes teist alustab, kuidas te seda organiseerite, siis ma annaksingi proua Hansonile kõigepealt sõna. palun, sõna on teil. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, ma olen Tiina Hansen, esindan KOV-it, keskkonnakonsultatsiooni pakkuvat ettevõtet Taanist ja teeksin lühikese sissejuhatuse meie tänasele kohtumisele paluti, et me teeksime oma ülevaade, ülevaate väga lühidalt ja faktidel põhinevalt keskenduksime sotsiaalsetele, majanduslikele ja poliitilistele küsimustele Euroopa Liit, Liidu nafta ja gaasitorujuhtmete osas. ja tegemist on siis nii-öelda faktilise ülevaatega, mis äh, on äh, siis, mis arvestab kõiki viimaseid dokumente. kuid lubage nüüd sõna anda üle kolle-, minu kolleeg Petersonile, kes on KOV-i energianõunik ning äh, tema siis tutvustab täpsemalt meie ülevaadet. suur tänu, härra esimees selle ettekande sissejuhatus ja üldse tegel-, kogu dokument ähm, peab kinni siis sellest, mida meilt paluti, me räägime väga konkreetsetest äh, küsimustest, kõigepealt vaatame üle infrastruktuuri e, ja siis on ka küsimuste ja vastuste voor tulemas, nii et hakkame pihta, keskendume ainult infrastruktuurile kui sellisele, me ei räägi äh, Äh, kõigest sellest, mis puudutab äh, nii-öelda kõrvalteemasid, äh, on teatajaid erinevusi mõistagi nafta- ja gaasitoru juhtmete vahel ja üks kõige olulisem on see, et et maagaasi torujuhtmed on seotud varustajaühendustega ja me ei saa siin rääkida mitte mingisugusest maailmaturust ega ka Euroopa Liidu tasandil regionaalsest turust äh, ega ka gaasihindade ühtlustatusest. maagaas äh, on äh, suht-, maagaasiga seonduv on suhteliselt mittepaindlik ja ainult tänu äh, vedeldatud maagaasile ja kompresseeritud maagaasile on teatav paindlikkus tagatud infrastruktuurides. naftatorujuhtmete puhul on asi natukene lihtsam. Äh, nafta transportimine ja ladustamine on märksa odavam ning lepingud on paindlikumad ning äh, transportimiseks on nafta jaoks palju rohkem valikuvariante kui maagaasi jaoks ja seega on ka konkurents tugevam ning üldised Euroopa Liidu konkurentsireeglid siis kehtivad täies mahus äh, nafta puhul. see puudutab äh, ka infrastruktuure, gaasi puhul reguleerib infrastruktuuri on, vabandust, äh, ütleb kõneleja, on reguleeritud juurdepääs gaasinfrastruktuuridele. siin te näete siis tänaste ja tulevaste torujuhtmete äh, Äh, kaarti, äh, see puudutab siis nii nafta kui ka äh, gaasitoru juhtmeid ja kogu sellega kaasnevat infrastruktuuri. täna kasutatakse aastas umbes viissada miljon, viissada miljardit kuupmeetrit gaasi see kogus ilmselt aegade jooksul kasvab ning isegi kõige optimistlikemate prognooside eh, taastuvate energiate, eh, taastuva energiaallikate osas eh, ja energiatõhususe osas jätavad need mahud kahekümne aasta pärast umbes samale tasemele kui, kui tänane vajadus. gaasi tootmine Euroopa Liidus aga samal ajal eeldatavasti langeb kahesajalt umbes sajale miljardile kuupmeetrile. ja kuivõrd nõudlus kasvab, on vaja loomulikult äh, impordimahtude kasvu ja äh, on vaja tohutult teha lisainvesteeringuid infrastruktuuridesse. praegu on meie impordisuutlikkus piisav äh, tavatingimustes kuid kuivõrd nõudlus suureneb ja import suureneb, on vaja teha uusi investeeringuid. lagi tootmise ja tarbimise vahe, ähm, vabandust, vahe tarbimise nõudluse vahel kaetakse importidega Venemaalt, Alžeeriast ja Norrast ja läbi vedeldatud maagaasi importide, mis tuleb siis Norrast. uued võimalikud impordiprojektid ja ühendused ilmselt äh, on hädavajalikud tuleviku, tulevikus selleks, et me saaksime suutlikkust äh, suurendada, et infrastruktuur saaks õigesti paika. nüüd äh, vedeldatud maagaasi võimalus on täna tõsine võimalus süsteemi mitmekesistada. pikemaajaliselt läheb ilmselt fookus üle äh, kaugematele reservidele, kas siis Venemaal, Iraanis äh, või mujal Lähis-Idas. täna on meil kolm või neli sellist regiooni äh, maagaasi osas Euroopa Liidus, kõigepealt siis Põhjala piirkond ja Kagu ja Edela osad ja teinekord peetakse Balti riike ja Soomet ka eraldiseisvaks piirkonnaks. kriteeriumid selliste regioonide moodustumiseks on peaasjalikult äh, allika päritolu ning äh, geograafiline kaugus allikast ja et kas on võimalus gaasivarusid ka kuidagi äh, kokku panna kõige olulisem koridor on Kirde koridor, mis tuleb siis Venemaalt, mis varustab kolmekümne kolme protsendi ulatuses Euroopa Liidu äh, vajadusi ja siis äh, loe, loode koridor, mis tuleb Norrast, äh, andes umbes kaheksateist protsenti siis edelakoridor Alžeeriast, mis annab umbes kümme protsenti meie nõud-, lõusest. ja siis võimalik kagukoridor, mis pikemaajalises perspektiivis võiks kujuneda uueks varustuskanaliks, kui me keskendume oma äh, gaasi äh, varude mitmekesistamisel. meie Euroopa Liidu sisene ülekandevõrgustik, võrk on vägagi tihe. seda eriti just Põhjala piirkonnas. Seebrück, Holland ja Belgia kus on äh, väga palju ülekandeliinide ühenduskohti. maa-alused varud on peaasjalikult äh, Saksamaal, Itaalias ja Austrias, kus äh, mahuteid on väga palju, kuid enamus riikides on puudu just nimelt ladustamiskohtadest. suhteliselt uus ja kohmakas süsteem praegu üldiselt meil on terve rida uusi torujuhtmeid äh, tulemas. üks kõigepealt äh, äh, Liibüat ja Itaaliat üheldab nii-öelda Green Stream üle Sitsiilia lõunaosast siis uued torujuhtmed võib-olla Hollandi ja Ühendkuningriigi vahel, uus torujuhe Türgi ja Kreeka vahel ning terve rida projekte on praegu väljaarendamisel Alžeeriast, Tuneesiast Itaaliasse, läbi Sitsiilia, Alžeeriast Hispaaniasse, Venemaa ja Saksamaa vahel ning Alžeeria ja Itaalia vahel üle Sardiinia seekord. ning äh, see nõndanimetatud Nabucco torujuhe, mis äh, Kaspia mere Lähis-Ida läbi Türgi ühendab. Need uued torujuhtmesüsteemid võivad oluliselt suurendada meie impordi suutlikkust üheksakümne miljardi kuupmeetri osas ja seda juba järgnevatel aastatel. kokkuvõtteks, peamine probleem siin on see, et meil on nii tarbimises kui omatootmises suur lõhe Euroopa Liidu liikmesriikide seas, mis tähendab seda, et meil on väga suur importimisvajadus ja siis varustuskanalid on erinevad ning tugevdada tuleb ka tänaseid varustuskoridore ning luua uusi infrastruktuure. lisaks sellele võib välja tuua ka seda, et Euroopa Liidu kliimapoliitika, mille tähiseks on siis see kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärk, mõjutab kindlasti oluliselt ka nõudlust maagaasi järele. maagaasi järele nõudlus suureneb, kuivõrd meil on vaja rohkem gaasi, gaasil põhinevaid jõujaamu selleks, et lõpuks lahti saada siis söest ja kindlasti peavad gaasijaamad hakkama kuidagi paremini koos toimima ka öö, taastuvat energiaallika jõujaamadega, kuid äh, seni on lahendamata küsimus, et kuidas see hakkab otseselt mõjutama infrastruktuure. tulen nüüd nafta torujuhtmete juurde. From uh, imports. import. impordi torujuhtmed. üks maailma kõige pikemaid on äh, tulemas Euroopasse, see tuleb siis Venemaalt varustab peaasjalikult Ida-Euroopat, sellel on kolm osa, üks põhjas, üks keskmel, keskel ja üks äh, lõunas, Družba, torujuhe on selle nimi. Läheb läbi Valgevene, Poola sealt. ja siis veel Slovakkiasse kah teine väga oluline torujuhe tuleb meile Norrast. Družba äh, võimsus on sada miljonit tonni äh, aastas, seda täiel, täies mahus ei olegi käima pandud, äh, teatavaid vast-, erimeelsusi on esinenud, nii et praegu on, jääb see kuhugi kuuekümne viie miljoni tonni juurde aastas ja sellel põhjusel ongi Venemaal plaan oma varud ümber suunata, ka Ida-Euroopasse minevad äh, varud, selleks et näha siis, kas see mõjutaks otseselt Ida-Euroopaga, Ida-Euroopa naftaga varustamist nagu ma ütlesin, järgmine on siis väga oluline torujuhe Norrast, mis tuleb, see on Nordpipe, see läheb Cheeside'i äh, Ühendkuningriigis ja, ja mahut on nelikümmend miljonit tonni aastas. Euroopa Liidus sees, see on nüüd siis nafta torujuhtmete äh, kaart Euroopas, umbes kolmkümmend kolm tuhat kilomeetrit on kaetud ja enamus sellest, nagu sellelt kaardilt ka on näha, ja kõige huvitavam tuleviku jaoks on see, et, et Euroopa keskel on ainult üks väga väike ühendus Ingolfi ümbruskonnas, mis ühendab kaks äh, süsteemi, nii et põhimõtteliselt nad on täiesti eraldiseisvad. nii et ühesõnaga nafta eh, torujuhtmed on kõik täiesti üksikud juhtmed, ühenduses nad ei ole omavahel. nii et tulevikus peabki tegelema just eh, Lääne- ja Ida-Euroopa torujuhtmete süsteemide ühtlustamise ja ühendamisega. muidugi tarnekindlus mängib siin suurt rolli, eriti äh, muidugi Ida-Euroopa jaoks ja Venemaa poliitika ümber suunata oma varud võib äh, just nimelt Ida-Euroopat kõige rohkem mõjutada. järgmine kaart, terve rida uusi äh, torujuhtmete projekte on juba vastu võetud, üks äh, läheks Konstantsast Triesti, Burgast Vloori ja Odessast siis Gdanski. Need projektid kõik äh, on siis mõeldud selleks, et äh, nafta torujuhtmeid mitmekesistada Euroopa jaoks kuid mis nüüd otseselt neid torujuhtmeid puudutab, siis ainult väga öö, väike murdosa naftatoodetest imporditakse läbi torujuhtmete, kaheksakümmend protsenti tuuakse siis kas mööda maanteid, mööda meresid või mööda raudteid ja veel üks asi, mida tuleks kindlasti välja tuua siin, on see, et äh, ühendused Ida- ja Lääne-Euroopa vahel on väga nõrgad ning Ida-Euroopa Äh, on vägagi sõltuvuses ja haavatav äh, Venemaa tegevusest. räägitud on ka sellest, et kas mitte naftaturg ei peaks olema kaasatud äh, meie sisemisse energiaturgu ja et ka seda ei peaks reguleerima samad parameetrid mitte. rääkisime juba sellest, et äh, maagaasi torujuhtmed on natukene keerulisemad äh, tehniliselt äh, ja lähevad rohkem maksma ühendusele kui nafta torujuhtmed, on vaja ka väga suuri nii-öelda ladusid ning on teatud piirangud Euroopa sees, mis piiravad siis nii-öelda reservvooge peamistes tõrjutmesüsteemides, mis osades riikides mõjutavad otseselt tarnekindlust, äh, näiteks nagu Hispaanias ja Prantsusmaal, Kesk-Euroopas, äh, Ungaris, äh, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias ja Austrias, kus on teatud piirangud ning lisaks sellele tehnilised standardid ja operatiivkavad, mis, mida liikmesriigiti kasutatakse, on vägagi erinevad see puudutab nii tehnilisi küsimusi kui ka igapäevast opereerimist, mis tähendab seda, et tuleb kuidagi süsteemid tasakaalustada. räägime siin siis maagaasist ja sellest, kuidas suutlikkus on siis jagunenud Euroopas. kõik see mõjutab seda, kui tõhus on meie turgude integreerimisprotsess mis puudutab nüüd äh, majanduslikke küsimusi, siis torujuhtmetega on see probleem, et äh, nad on füüsiliselt äh, sõltuvuses punktist A ja punktist B, punktist A, kuhu nad lähevad ja punktist B, kuhu nad jõuavad, mis tähendab seda, et investeeringud peavad olema väga kõrged, mis sinna tehakse, ei ole mingisugust alternatiivset kasutamisvarianti nende jaoks ja operatiivkulud küll on madalad nafta ülekannete ülekandeturgud, turud on äh, väidetavalt avatud, kuid äh, gaasiturg on vägagi kõrgelt reguleeritud. ehk siis äh, maagaasi ülekandeturud on, on väga kõrgelt reguleeritud. ning kolmanda osapoole juurdepääs puudutab kogu maagaasivõrku selleks, et äh, parandada tarnekindlust ja välja kujundada maagaasiturud, on meil vaja võrke parandada, tuleb kõigepealt tagada tõhusamad äh, riikidevahelised äh, jaotusplaanid, et kuidas siis suutlikkus jaotub üle Euroopa liikmesriikide vahel ning meil on ka tarnekindlusega seotud muresid, mis puudutavad otseselt siis transiiditeid Äh, meie idanaabrite poolt, aga ka lõunanaabrite poolt ja lisaks sellele veel siis see küsimus, millest räägiti juba varem, et ühesõnaga, kas mitte ei peaks naftaturud integreerima meie siseturusüsteemi. nüüd ähm, ühenduspunktid Euroopas sees, nendel on väga oluline roll nii tarnekindluse tagamisel, kui ka äh, konkurentsi tagamiseks gaasiturul. see kaart siin äh, näitab seda, millised on tänased ja tulevased impordipunktid, need on need väikesed äh, sinised rõngad ja mustad rõngad on tänased ühenduspunktid ja punased rõngad on siis tulevased ühenduspunktid need puudutavad siis Euroopa Liidu siseseid kontakt, ühenduspunkte. ja nagu see kaart näitab, Euroopa Liidu idaosas on meil hädasti vaja ka äh, täna nendest ühenduspunktidest äh, suurendada suutlikkust ja vood ümber suunata, aga ka Hispaanias ja Prantsusmaal on seesama probleem, Itaaliaski ja Prantsusmaal on äh, vägagi vaja infrastruktuuri äh, Eh, senisest märksa enam tugevdada. ja uued eh, ühendused on seotud otseselt just nimelt tarnekindlusega seonduvaga. meie sisemine energiaturg tuleb välja arendada ja mõistagi on vaja leida ka need, kes on valmis tegema investeeringuid, sest mitte kõik nendest projektidest ei oleks tulutoovad, eriti just nimelt Euroopa Liidu idaosas, kus võib tekkida probleem osade uute ühenduste nii-öelda tulususega For... meil on äh, vaja kindlasti harmoniseerida ähm, tarnekindluse standardid liikmesriikide vahel ning ähm, mitmekesistada meie tarnijaid ähm, selleks ja, ja ümberpööratud äh, voogude võimalusi tuleb kaaluda selleks, et äh, käivitada sellised suured infrastruktuuriprojektid nagu Nabucco ja teised, mida siis äh, Trans-Euroopa võrgustikes on välja toodud. ja teinekord on puudu eksportijate poolsest tegutsemisest selleks, et need uued infrastruktuurid ka äh, siis midagi vedada saaksid. ja nüüd kaks ühendust äh, isoleeritud piirkonnas, meil on paar isoleeritud piirkonda, millele on viidatud äh, parlamendi märgukirjas, kõigepealt Balti riigid ja Soome äh, ja teine osa on Poola, osad Poolast ja Kesk-Rootsist ja väga paljud Euroopa Liidu saared on äh, ka isoleeritud piirkonnad, kui me räägime siis maagaasi tarnetest. Nendesse piirkondadesse on vaja suunata äh, suuremaid jõupingutusi ja, ja väga palju on siin tegelikult äh, potentsiaali töökohtade loomiseks, tööstusarenguks ning keskkonna arenguks ja integreerida siis, et integreerida ka need isoleeritud piirkonnad. nii et suur tänu teile ja sellega kõneleja lõpetab suur tänu, suur tänu selle info eest ja nüüd saab sõna härra raportöör Vidal Quadras kõigepealt. ja ma paluksin ühte asja, me peame kella neljaks selle päevakorrapunkti lõpetama ja siis me lähme edasi oma päevakorraga, nii et ma paluksin kõikidelt, et sõnavõtud oleksid lühidad, et kõik saaksid sõna. palun, härra Vidal Quadras. jah, aitäh, esimees see uurimus on kahtlemata väga kasulik meie kõigi jaoks, sellepärast et me saame kasutada seda selleks, et äh, tutvuda hetkeolukorraga, äh, tarnevõrkude osas, selles osas, millised torujuhtmed meil Euroopa Liidus on, millised on nõrgad kohad, millised on tugevad kohad, millised on tuleviku väljavaated. niisiis, äh, see uurimus on igati kasulik ning sellest oleks abi kõigile, kes sooviksid olukorra kohta paremat infot saada. Äh, sest nagu ma ütlesin, see dokument annab kogu sellest temaatikast väga hea ülevaate. niisiis, äh, see uurimus on nüüd tehtud, meil on olemas ka äh, määrus, mis puudutab siis gaasitarnete äh, turvalisust, kui see uurimus läbi viidi, siis seda määrust veel ei olnud, üksikasjalikult ei olnud määrus veel paika pannud. nii et, et võib-olla on mõningaid erinevusi selle vahel, mida määruses käsitletakse ja mida selles uurimuses käsitletakse. selles osas, mis puudutab nõrku, tugevaid külgi, eeliseid, puudusi, ma olen täiesti kindel, et kui meil algusest peale oleks see määrus olemas olnud, oleks see uurimus ka määrust paremini kajastanud igatahes tahaksin ma tänada raportööre, kellele mul on ka mõned küsimused. hetkel öeldakse, et gaasitranspordi infrastruktuur on väga kallis, selleks läheb vaja tohutu suuri investeeringuid, äh, äh, sadu miljoneid eurosid, aga kui me tahame suurendada oma tarnesuutlikkust ja parandada ühendusi, siis äh, ei saa neid asju ju kõiki nii väga kulukateks siiski pidada. ühendused näiteks on midagi sellist, mis meile väga kalliks ju ei lähe. ja ma tahaksin teada, kas äh, uurijad või rap-, raportöörid on sellega nõus ja kas te ütleksite näiteks, kui palju need äh, ühendused maksma läheksid? teine küsimus puudutab seda, kuidas me turgu reguleerime. kakskümmend aastat tagasi äh, tegelesid gaasituruga riiklikud monopolid Äh, nemad vastutasid siis ainuisikuliselt äh, gaasi impordi, gaasi jaotamise, gaasivarude eest. nüüd aga on turg liberaliseeritud, kõigil on juurdepääs võrkudele, äh, kolmandatel pooltel on juurdepääs tarnevõrkudele meile on esitatud ettepanekud, et võib-olla me peaksime ühiselt pidama läbirääkimisi ka gaasi ja nafta tarnijatega, et meil oleks vaja selliseid konsolideeritud Euroopa läbirääkimismehhanisme. nii et, et kui me peame läbirääkimisi oma gaasitarnijatega näiteks, siis me saaksime tõesti kõnelda ühel häälel. see annaks meile suurema läbirääkimisjõu. ma tahaksin kuulda teie arvamust selle ettepaneku osas. samuti tahaksin ma teada, kuidas te hindate sellise lähenemise elujõulisust ja tõhusust, aitäh! suur tänu, kolleeg Kavaljo, palun! Thank you very much um,. Thank you, Sharon, thank you aitäh, esimees ja aitäh selle huvitava uurimuse tutvustamise eest, ma hindan väga teie tööd, aga mul on küsimus, mis on seotud kaugete piirkondade varustamisega. Te mainisite seda teemat lühidalt oma ettekandes. ma arvan, et üheks lahenduseks oleks terminalide loomine nendesse piirkondadesse, aga need on ainult teatud piirkondades majanduslikus mõttes otstarbekad. kas te olete uurinud võimalikke lahendusi näiteks saarte, väikese asustusega saarte energiaga varustamiseks, ma pean siin silmas näiteks äärepoolsemates piirkondades asuvaid saari nagu Madeira, Asoorid Äh, kas te olete kaalunud lahendusi äh, sellistele saartele, kus on vähe elanikke? kas te olete näiteks ka veeldatud maagaasi võimalust kaalunud, on olemas mõningaid äh, uusi tehnoloogilisi lahendusi, mida näiteks Norras on kasutatud kaugemate piirkondade jaoks, kas neid saaks äkki kasutada ka meie väikesaartel? praegu on sellised veeldatud maagaasi terminalid esi-, ehitatud ainult piirkondadesse, kus on vähemalt viissada tuhat elanikku, nii et, et kas teil on täpsemat infot selle teema kohta? suur tänu. ja nüüd kolleeg Jüran Sissu. Hvala lepa za eh, predstavitev. suur tänu selle esitluse eest ka minul on üks küsimus gaasinfrastruktuuri kohta. Te ütlesite, et äh, te arvestate ka seoses kliimamuutustega äh, tõusva äh, nõudlusega. Te näitasite ka kaarti ning sellel kaardil oli väga kenasti ka näha, millised on need tulevased projektid gaasinfrastruktuuri väljaehitamiseks. mind huvitaks kas te võiksite oma arvamuse anda selle kohta, kas nendest infrastruktuuridest piisab? näiteks ähm, ähm, millist osa sellest kasvavast nõudlusest me saame Euroopas üldse katta nende uute projektidega, võib-olla tuleb siin ka kaugemale minna projektide osas? mind huvitaks ka, kas teil on mingisuguseid andmeid äh, selle kohta, mis puudutab ka äh, kasvavat nõudlust äh, maagaasi järgi üksikutes liikmesriikides ja seda ka seoses siis äh, kliimamuutustega. suur tänu ja nüüd kolleeg Savila. suur tänu, härra esimees. ma leian, et see uurimus on väga hea, kuid ma sooviksin ühe üldise küsimuse esitada. siin öeldi need põhilised leiukohad ka seoses torujuhtmetega ja ka eesolevate projektidega on Venemaa, Iraan ja Katar. siis eriti just maagaasi osas, kui me vaata-, et need põhilised leiukohad on just Iraanis. minu küsimus on aga, miks ei Venemaal, Kataris ega Iraani ei, te ei puudutanud oma ettekandes seoses sellega, sest eh, Piibalks ütleb alati, et, et komisjon ja parlament alati küsivad seda, et mina olen siin küll uus liige, et võib-olla on seda juba selgitatud varem, et milline on siin uus strateegiline eh, lähenemine, et komisjon, me teame, eh, on läbi rääkimas äh, kaubanduslepingut Venemaaga, kuid see peaks olema täiesti puhtalt ka kaubandusleping, et äh, teie müüte, meie ostame. ja need, kes on äh, uurimust äh, läbi viinud, ma sooviksin neilt teada, et äkki nad saavad rohkem infot anda selle kohta, millised on ähm, kaubandussuhted Venemaaga, näiteks mis puudutab Nabucco toru juhet, siis ka siin on Venemaa üks põhilisi osalisi. kuid paistab, et see projekt ei ole enam elujõuline. vähemalt äh, mis puudutab minu endi, seniseid kogemusi, kolmkümmend üks protsenti senist, kolmkümmend üks protsenti äh, senistest koge-, kogustest aastas üle Nabucco juhtida ei, ei ole teostatav ja paistab, et ka venelased peaksid nüüd rohkem tegutsema hakkama. viimasel aastal ma keht-, kohtusin ka USA vastava esindajaga ministeeriumist ning nemad ütlesid, et selleks, et äh, seda kõike teostatavaks muuta Nabucco osas, siis peaks ka venelased aktiivsemaks muutuma. ja ka Iraan on seotud äh, Nabuccoga, loomulikult äh, tuleb siin Iraaniga seoses veel väga palju probleeme lahendada, Saksamaa, Prantsusmaa Äh, avaldavad survet, kuid samas me näeme, et USA ulatab siin välja ühe käe, kuid äh, samas me peame olema ka ettevaatlikud. Iraan loomulikult aitaks selle projekti puhul, kuid me peame vaatama, millised on edasised poliitilised arengud. et võib-olla me äh, saaksime parema pildi, kui me, kui me paremini illustreeriksime ka Iraani poliitilist tähtsust ja, ja ka paremini Iraani Äh, integreeriksime sellesse kogu pilti, mis on seotud Nabukoga. sellega on seotud ka veel rida teisi riike, ma siin eelkõige räägin just lõunapoolsetest riik, äh, riikidest, Iraan, Iraak ja teised äh, seal asuvad riigid. ja nüüd, mis puudutab nüüd Lähis-Ida, te rääkisite ka Araabia riikidest, see, mida te ma ei ole päris nõus teie öelduga, sellepärast et Araabia riikide osas on väga palju selliseid riike, kes väga usaldusväärsed partnerid oleksid. ja kes on usaldusväärsed ka oma äh, kaubandussuhetes, näiteks Katar ja Bahrain, Bahrain on väga usaldusväärsed partnerid olnud ja nad saavad olla ka väga äh,, äh väga headeks partneriteks ka äh, torujuhtmete ehitamise osas, mis saaks meile siis gaasi äh, tuua Katarist või Bahreinist. võib-olla nad on isegi usaldusväärsemad kui egiptlased, kuigi Egiptusest gaasi äh, küll ei tule. sellisel juhul me võib-olla ei peaks ka nii laiaulatuslikke investeeringuid tegema. et Iraak näiteks ise saaks ka investeerida torujuhtmesse võib-olla te, me peame loomulikult ka vaatama, kuidas see majanduslikult tehtav on, kuid kui on sellised olulised riigid nagu Iraan, Venemaa, Katar, kellel on maagaasi maardlad, siis me ei saa neid sugugi mitte tähelepanu alt välja jätta, aga seda ka uurimuses, me peame siiski neile tähelepanu pöörama, seal on väga olulised arengud käimas. aga veel üldiselt, mis puudutab nüüd energiatarnekindlust. Euroopa Liit ja parlament, mul on jäänud mulje, et distantseeruvad ennast. distantseeruvad ennast just Araabia riikidest, Venemaast. Araabia riikides on ju väga palju eh, energiaallikaid, et me, me peaksime mõtlema, kuidas me neile ligi pääseksime. ja nüüd mis puudutab neid torujuhtmeid, mida te oma uurimuses puudutasite, siis kui me neid väga täpselt vaatame, siis me peame ka vaatama, kuidas me saame seda tarnekindlust parandada, suur tänu. ja järgmine kolleeg. aitäh, ma tahaksin äh, tänada äh, ettekande eest mul on üsna mitmed märkused selle ettekandega seoses ja ka üks küsimus, mis puudutab punkti kuus neli teie esituses. see puudutab gaasitarneallikate mitmekesistamist. minu arvates on siin info, mis viib mõttele, et South Streami ja Nabucot ei ole võimalik ehitada samal ajal, sellepärast et raske oleks leida mõlema jaoks investoreid ja samuti oleks mõlema torujuhtme jaoks raske leida piisavalt gaasi teatud liikmesriigid või teatud tarnijad võib-olla oleksid poliitilisest aspektist huvitatud sellest, et Nabucoga lõpetataks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja samas South Stream lõpetataks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. sellisest lähenemisest tuleks järeldada, et prioriteeteks tuleks pidada ainult ühte projekti ja see peaks olema South Stream, sellepärast et South Streamil on olemas nii rahastus kui ka tarned hiljuti hiljutine eh, Musta mere energiafoorum, mis toimus paar päeva tagasi Rumeenias. Eh, seal oli kohal eh, ENI president härra Paulus Karoli, kes ütles, et need kaks projekti ei konkureeri omavahel, need täiendavad teineteist. aga ta tunnistas, et Nabucco hinnatav võimsus ei ole piisav selleks, et varustada Euroopat nii palju gaasiga, nagu Euroopal on vaja ta lisas, et energiavarustuskindlus on endiselt tõsine probleem, aga see ei ole enam prioriteet ja samuti ta ütles, et tuleb allikaid mitmekesistada ning uusi reegleid ellu viia. seda seisukohta väljendasid ka mitmed teised analüütikud ja eksperdid mis puudutab nüüd äh, transporditeede mitmekesistamist, siis South Stream võib selles kontekstis olla tõesti oluline projekt, aga kui me räägime energiavarustuskindlusest ning tarneallikate mitmekesistamisest, siis Nabucco jällegi on olulisem. Euroopa Liidu peamine projekt ja eriti komisjoni projekt sellest äh, vaatevinklist ja ka paljude liikmesriigi jaoks on prioriteediks Nabucco kõike seda arvestades on mul selline küsimus, milline on teie küsimus nende prioriteetide osas, milline peaks olema Euroopa äh, Liidu prioriteet nende kahe torujuhtme osas? milline neist peaks olema prioriteetne, pidades silmas vajadust mitmekesistada gaasitarneallikaid ning suurendada energiavarustuskindlus? kas oleks võimalik kasutada neid interventsioonimehhanisme, mida komisjon energiakriisi puhuks on välja pakkunud, seda siis, kui äh, South Streami peetakse prioriteetseks, aitäh! suur tänu, lugupeetud kolleegid, meil on veel kümme minutit ja veel neli sõnavõtjat. ja me sooviksime saada ka väga põhjaliku vastuse, nii et palun olge oma küsimustes äh, äh, väga kokkuvõtlikud ja Suusa Vaagner saab nüüd sõna Muchas gracias, señor presidente. Eh, mm. suur tänu, härra esimees. ma järgin teie juhendeid ning teen väga lühidalt. mind huvitas eriti see, mis puudutas äh, seda, mida kõneleja täna mainis oma ettekande ajal seoses äh, torujuhtmetega. ma tean väga hästi, kuidas äh, riigid toimivad, mitte nii hästi, kuidas torujuhtmed toimivad. nüüd aga paljudes riikides on äh, probleeme sellega, et seal ei olegi energiaministrit või siis, äh, või siis seal ei ole parajasti seda nimetatud. nii et oluline siin küsimuse juures on ka see, kuidas on ähm, just äh, valitsus moodustatud sellel tasandil, kuidas riik sellel tasandil funktsioneerib. mind huvitaks ka kuivõrd äh, majanduskriis ja sellega seotud ka langenud äh, energianõudlus on äh, mõjutanud vastavaid plaane ja projekte seoses infrastruktuuriga. näiteks minu koduriigis Hispaanias käib väga palju arutelusid sellel teemal näiteks kuidas äh, vähenenud energianõudlust äh, erinevates Euroopa piirkondades, kuidas see puudutab ka Hispaaniat. ja mida mu kolleeg Vidal Quadras juba ütles, äh, nimelt halduses sooviksin ka paar sõna rääkida, see on väga oluline teema, ta rääkis konsortsiumist, sellise konsortsiumilaadsest juhtimisorganist siin tuleks mõelda, milline oleks, milline oleks selline õiguslik alus, kas see on avalik-õiguslik või on siin tegu sellise eh, eraorganisatsiooniga. ja ma tegingi lühidalt, nii nagu meie esimees nõudis. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. Thank you, Mr Chairman. Obrigado, senhor president. Eh, suur tänu, härra esimees ma sooviksin kõigepealt tänada kõnelejad selle suurepärase ettekande eest. nii nagu teised kõnelejad, eelkõnelejad, olen ka mina veendunud, et, et reaalsusel on ka teine pool, mida siin väga ei rõhutatud. ja selle tegelikkuse teine pool on seotud sellega, et meie kõik, kes me siin Euroopas oleme, et meil on olemas kindlad strateegiad ja et me sõltume selles oma tarnijatest. Hiina, eh, Venemaa on ka selle, eh, nende tarnetega seotud. kuidas selline eh, maht, selline kaubandusmaht ka mõjutab meie põhilist tarnijat Venemaad? ja milliseid, äh, milline läbirääkimisvõim meil üldse siis on Venemaaga sellistes ähm, läbirääkimissuhetes? kuidas see mõjutab meie ostujõudu ja nii edasi? ma usun, et minu küsimus on äh, äh, oluline ja kindlasti ka kolleegid huvitava huviga kuulaksid vastust sellele. suur tänu ja kolleeg Osnovski. Děkuji, pane předsedo, a zároveň děkuji za velmi aitäh, aitäh, esimees. Äh, samuti tahaksin ettekandjaid tänada selle väga üksikasjaliku ülevaate eest. kuna mul aga ei ole eriti palju aega, siis ma esitaksin kohe oma küsimused. me oleme rääkinud veeldatud maagaasi kasutamisest, aga ma ei ole äh, äh, kuulnud mingitest viidetest kompresseeritud maagaasile tegemist on tehnoloogiliselt vähem nõudliku lahendusega, mida võiks samuti kasutada kriisiolukordades, just nimelt väiksemates piirkondades. ja seetõttu ma tahaksingi teada, kas kompresseeritud maagaasi võiks samuti selles valdkonnas ühe lahendusena kasutada. tegemist oleks huvitava tehnoloogiaga just nimelt sellise piirkonna jaoks nagu Euroopa minu teine küsimus on seotud sellega, millega me juba oleme kokku puutunud. ma viitan sellele kriisile, mis meil oli käesoleva aasta alguses, kus tarned vähenesid. kas meil on sellele probleemile mingi ühine lahendus või menetlus, et me selliste olukordadega tulevikus paremini toime tuleksime? sellepärast, et on äärmiselt oluline, et meil oleks siiski mingi planeeritud lahendus selliste juhtumite puhuks sellepärast, et meil läheb ju veel aastaid aega, enne kõik, kui me kõik ühendused ja võrgud suudame välja töötada, seega meil oleks vaja lahendust kriisiolukorraks, kui selline olukord tekib, ma loomulikult ei soovi sellist olukorda, aga kui see peaks ikkagi jälle juhtuma, mida siis Euroopa Liit kavatseb ette võtta, kas meil on mingid läbirääkimiste programmid valmis, on meil mingi menetlus valmis, kas siis Venemaa jaoks või teiste tarneriikide jaoks, aitäh! suur tänu! ja nüüd saabki sõna äh, meie ettekandja. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Äh, Naviazal by som na svojho predrečníka. Tiež ma zaujíma predovšetkým... Suur tänu. mind huvitab just äh, tulevikuplaanid, sellepärast et me oleme näinud, et gaasitarnete puhul tekib väga palju, on tekkinud väga palju probleeme viimastel aastatel, siis arvatavasti need suured mitmekesistamisprojektid väga palju ei aita meid tulevikus ma olen nõus ka proua Tsarlaga, et Venemaa roll on siin äärmiselt oluline ja äärmiselt olulised on ka Ukraina ja Venemaa äh, vahel, nii et ma näen ka selles äh, suhtes väga suuri ohte. ja kas Euroopa Liit on valmis efektiivselt ja tõhusalt äh, konflikte nende kahe riigi vahel lahendama? kas üritatakse neid partnereid ühe läbirääkimiste laua taha saada? suur tänu! ja seda küsimus, sellele küsimusele saab võib-olla isegi paremini komisjon vastata. härra Benoit, palun. härra Benoit. Yes, thank you very much, chairman and.... suur tänu, härra esimees ja tere pärastlõunat kõigile ütleb Euroopa Komisjoni esindaja. KOV-i infodokument on väga hea dokument minu meeles novembris kaks tuhat kaheksa esitati strateegiline energiaülevaade ja roheline raamat energiavõrgustike osas keskendus see peaasjalikult naftainfrastruktuuridele ja sellele kõigele peaks minu meelest vaatama tuleviku energiatarnekindluse kontekstist ja selle instrumendi kontekstist, mis on strateegilises energiaülevaates välja toodud. nii et nagu te teate, me kavatseme üle-euroopalist energiavõrkude küsimust uuesti hakata arutama järgmisel aastal ja see kindlasti sobib väga hästi kokku meie eeltegevusega, sellepärast et muidugi terve rida lahendamata küsimusi on siin. kõigepealt äh, nafta infrastruktuur ei ole Euroopa üle, üle-euroopaliste võrkude osa, kuivõrd maagaas aga on, mis tähendab seda, et nafta osas on asi praegu lahendamata ja võib-olla peaks seda tegema tulevikus. sellele küsimusele pole veel vastust leitud, arvestada tuleb äh, ka sellistele ülevaadetele nagu tänane. Äh, me peame mõtlema sellele, et kas me kavatseme naftat Euroopasse transportida läbi torujuhtmete või kasutame Läänemerd hoopis äh, meretsi transportimiseks ja Musta merd, nii et see puudutab äh, siis naftat ja see on lahendamata küsimus. maagaasi puhul on asjad muidugi selgemad. poliitika, mida me oleme seni järginud, on see, et me toetame kõiki infrastruktuure, mis äh, võivad endaga kaasa lisaallikaid ja, ja tuua meile lisavarusid isegi kui eh, üle-euroopalistes energiavõrkudes eh, ja seda puudutavas energiasuunistes kahe tuhande kaheksandast aastast, mille nõukogu ja parlament on vastu võetud, on reastatud eh, prioriteetse huviga projektid ja ühtse huviga projektid. Nabucco kõigepealt on Euroopa huvides oleva projektiga South Streami tollal ei võetud suunisesse, nii et teatav reastatus meil äh, maagaasi torujuhtmete osas on olemas, kuid me peame selle asja juurde kindlasti tagasi tulema, arvestades uusi elemente, eriti võttes arvesse jaanuaris meid tabanud äh, tarnekriisi. ja et mida me peaksime tegema selleks, et enda tarnekindlust parandada, näiteks läbi määruse eelnõu, mille juulis nõukogu esitas ja täiesti selge on see, et äh, tarnekindlus sõltub täiesti mitmekesistamisest. see on selgelt igasuguse poliitika eesmärgiks, äh, seda nii allikate kui ka varustajate mitmekesistamine. selleks, et mitmekesistada ka siis neid äh, koridore, mida me kasutame, Iraan, Katar ja Venemaa, annavad et äh, täna üle poole varu, maailma varudest, nii et kui äh, me võimeldame nende piirkonna varude jõudmist Euroopasse, siis oleks see väga positiivne, see on üks meie eesmärkidest, ärgem unustagem aga ka Põhja-Aafrikat ja Norrat ja muidugi äh, veeldatud maagaasi, mis aitab gaasi transportida ka laevadega üle terve maailma, kas seda siis kas Trinidadist ja Tobagost või Austraaliast mis ju teatavasti on ka head tarneallikad. nii et äh, üldpilt on väga hästi siin paigas ja põhimõtedki on väga olulised. samas tähtis on ka see, et dialoog Euroopa Liidus ja Euroopa Liit on ju turu kõige parem turg, meil on pool miljardit tarbijaid, kes energia eest kõrget hinda maksavad ja meil on suhteliselt suur kaal eh, selleks, et saada eh, kõige paremad eh, tehingud tarneriikidega, kuid ärgem unustagem seda, et neid tehinguid sõlmivad ettevõtted ja meie peame selleks looma sobiva regulatiivse õhustiku ja raamistiku nende ettevõtete jaoks, kes on siis huvitatud meie tarnekindluse tagamisest ja see on siis see muster ja härra Vidal Quadras, see küsimus on täiesti asjakohane. väga oluline on Euroopa Liidu jaoks olla võimeline kasutama oma tugevust ja meie tugevus peitub sellest, et me oleme siseturg, kus on viissada miljonit tarbijat, et saada kõige paremad tehingud kas siis Venemaa, Katari või kellega iganes meie tarnijate seast. suur tänu! suur tänu. suur tänu. ja ma annaksin veel kord äh, sõna siis äh, arvamuseks, loomulikult te, te võib-olla ei saa kõikidele üksikasjadele vastata, aga võib-olla siis öö, äh, üldiselt saate vastata küsimustele. härra Peterson, palun. suur tänu. mis puudutab ähm, härra Vidal Quadrase küsimust Teil on täiesti õigus. ümberpööratud vood, äh, see on äh, tehnoloogiliselt äh, suhteliselt lihtne ja ka kallis ka ei ole. alati ei ole võimalik aga seda meetodit kasutada, aga võiks olla. ja mis puudutab riiklikke monopole, sellele küsimusele vastas juba Euroopa Komisjon ja siis esitati küsimus ähm, kaugemate piirkondade kohta ning selle kohta, et kas on võimalik kasutada veeldatud ja kontsentreeritud äh, gaasi väiksemate kogukondade, kompresseeritud gaas, vabandust, väiksemate kogukondade jaoks, ma tean näiteks, et Jaapanis kasutatakse neid äh, väiksemate kaugemal asutavate piirkondade jaoks, nii et äh, see on küll väga kallis, aga tehnoloogia on täitsa olemas juba. esitati küsimus Nabucco ja South Streami prioriteetide kohta. jällegi komisjon rääkis sellest, Nabucco on prioriteetide seas ja Nabucco on suunatud äh, nii-öelda geograafiliste tarneallikate mitmekesistamisele ja selles mõttes on see ka kõige huvitavam tänastest võimalikest projektidest. kuidas äh, majanduslangus äh, mõjutab energianõudlust? no tavaliselt muidugi eh, võiks arvata, et eh, majanduslangus ka nõudlust eh, vähendab ja nii ilmselt on see ka praegu. aga see kõik sõltub muidugi sellest, kui kaua see majanduslangus veel kestab. ja see võib-olla mõned meie tarneprobleemidest, kui mitte just ei lahenda, siis nende teravust vähendab kindlasti oh, yeah, that's... uh, one question was also esitati ka üks küsimus äh, praeguste infrastruktuuride kohta, et kas nendest piisab pikemas perspektiivis selleks, et äh, varustada äh, Euroopat piisavalt maagaasiga, sellele on väga raske vastata mina ütleksin, et ilmselt ei piisa tänastest planeeritud kavadest. ja kõik sõltub sellest, kuidas veeldatud äh, äh, gaasiturg äh, areneb. aga ma ei arva, et tänane torujuhtme, torujuhtmete infrastruktuurist piisab selleks, et pikaajalisemalt tagada Euroopa maagaasiga varustatus Um, uh, that is regarding the, the, the future siis esitati küsimus tuleviku võimalike allikate osas, sellelegi vastas Euroopa Komisjon minu asemel mis puudutab nende võimalike tarneallikate tõsiseltvõetavatust, minu meelest nad on kõik meie äripartnerid ja midagi negatiivset vähemalt ei kava-, meie omalt poolt küll öelda. ja kõneleja ilmselt lõpetas. suur tänu, proua Hanson, härra Peterson, selle äh, uurimuse tutvustamise eest suur tänu ka kolleegidele küsimuste eest ja sellega me oleme nüüd lõpetanud selle päevakorrapunkti arutamise ja tuleme poole minuti pärast järgmise punkti juurde, tänan. Merci. It's very complicated, but there are many questions. Huh? Terrible. Then I begin. Ja, meine Damen und Herren. daamid ja härrad. ma nüüd esitleksin meie järgmist päevakorrapunkti, meil on paar tehnilist probleemi, aga need on ka kohe lahendatud. me tahtsime täna natukene infot saada selle üle, mis puudutab Euroopa tuumaohutust reguleerivate asutuste rühma ENSREG-i ja ma tervitan täna meie juures Andres Treterit tere tulemast meie komisjoni ja suur tänu selle eest, et äh, teete oma ettekande. see on siis äh, kahe tuhande üheksandal aastal nüüd esitatud, äh, esimene tegevusaruanne ja siis me kuulaksimegi huviga teie tegevusaruande tutvustust ja pärast siis esitame küsimusi. palun, teil on sõna. suur tänu ja tervitan kõike. ma alustan äh, Sloveenia keeles, et siis te kõik teaksite, et ma tulen äh, Sloveeniast. kuid ma ei esine mitte Sloveenia nimel, vaid äh, ma olen Euroopa tuumaohutuse reguleerivate asutuse rühma esimees ja nüüd ma jätkan siis ka inglise keeles, mis võib-olla teeb ka meie elu kergemaks. Acronym for uh, ma esindan ENSREG-i, mis on Euroopa tuumaohutust reguleerivate asutuste rühma lühend ning äh, ma annaksin siis lühikese ülevaate sellest, millega me tegeleme. nagu ma juba ütlesin, me oleme esitanud esimese raporti oma kaheaastase töö kohta Äh, esitasime selle raporti siis parlamendile ning mul on väga hea meel, et ma saan siin olla ja seda raportit teile selgitada. oma sõnavõtus peatun ma mitmel teemal ning ma alustan sellest, et teen lühikese sissejuhatuse, sellepärast et ma eeldan, et enamik teist ei ole väga kursis tuumaohutuse ja tuumaenergia teemaga, sellega, kuidas see asi Euroopas on korraldatud. seega näitaksin äh, sissejuhatuseks mõningaid slaide selle kohta, millega me siis Euroopas tegeleme. Euroopa Liidus meil on peaaegu sada viiskümmend tegutsevat tuumareaktorit. Need asuvad viieteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis ning toodavad umbes ühe kolmandiku kogu Euroopa Liidus tarbitavast energiast. seega tegemist on üsnagi olulise elektrienergia allikaga Euroopa mandril ning loomulikult me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et see varustusallikas oleks ohutu. ma üritan teile nüüd selgitada, kuidas me tagame tuumaohutust, millised on need põhimõtted, millest me tuumaohutuse tagamisel ja tuumaohutuse kontrollimisel lähtume ja seda mitte ainult Euroopas, vaid ükskõik kus maailmas, kus tuumaenergiat tasuta, kasutatakse. tehniliselt on väga kerge luua tuumaelektrijaama, kui ohutusest ei hoolita. paraku aga meie peame alati ohutusest hoolima ja seetõttu on, meil on väga palju tehnilisi süsteeme, mis kaitsevad siis tuumajaama. veelgi olulisem on aga see, eh, kuidas need süsteemid töötavad meie peamiseks vastutajaks ohutuse eest on jaama käitleja, mida nad siis ka iganes ei tee, nemad on need, kes vastutavad seega siis igas tegutsevas tuumajaamas on olemas väga keeruline kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise süsteem või kuidas iganes te seda süsteemi nimetatakse. on olemas selged menetlused selle kohta, kuidas asjad peavad toimima, mida tuleb teha, et ohutust tagada. selle kontrollimiseks on meil olemas siis riiklikud süsteemid, riiklikud reguleerivad ametkonnad Äh, kus siis sõltumatud reguleerijad kontrollivad, mida tuumajaama äh, käitleja teeb. nüüd äh, sellega see kontrolliahel veel ei lõppe, sest siis oleme meie ja siis on veel ka avalikkus, meedia, kes väga tähelepanelikult jälgib kõike seda, mis toimub ja reageerib väga kiiresti selleks, et tuumajaamad saaksid edu, ohutult tegutseda, peame me kinni pidama väga rangetest reeglitest. kõigepealt me peame teadma, millised on füüsilised ohutuse piirid, me peame teadma, millised ohud iga tehnoloogiaga kaasas käivad. me paneme siis paika need piirid, milles tuumajaam saab tegutseda nii et, et kui vaadata seda slaidi, siis selle ristküliku sees me saame ohutult tegutseda. selleks aga, et me oleksime veelgi kindlamad oma turvalisuses, on meil ka olemas juriidiline raamistik Euroopa Liidu tasandil ja siis on meil veel olemas ka juriidiline muide, Euroopa Liidu raamistik selles valdkonnas ei ole väga range ja siis on meil veel üsna ranged riiklikud juriidilised raamistikud mis kõik rajanevad rahvusvahelistele standarditele. suuremalt jaolt on rahvusvahelise aatomienergia agentuuri standardid, aga on olemas ka teised rahvusvahelised organid, mis on äh, kehtestanud reeglid tuumajaamadele. lisaks kõigele sellele iga äh, tuumajaam äh, peab litsentsi taotlemisel arvestama siis selle konkreetse jaama tingimustega ja see tagab siis veelgi Äh, rangemad piirid tuumajaama ohutuks tegutsemiseks ja lisaks siis veel tuumajaama operaator paneb oma sisemised menetlused ka veel paika. nii et, et iga tuumajaam tõesti peab olema väga, väga ettevaatlik, et nad sellest suurest ristkülikust siis välja ei pääseks ja ei tekitaks kahju ümbritsevale keskkonnale. nüüd aga räägime siis konkreetsemalt ENSREG-i tööst ja meie ajaloost. kõigepealt Te tõenäoliselt teate, et tuumaohutus on eelkõige liikmesriikide pädevusse kuuluv küsimus. iga liikmesriik, millel on tuumajaamad, on loonud ka riikliku järelevaatava asutuse. see asutus siis tegeleb tuumaenergia äh, reguleerimisega Äh, liikmesriikides on vastu võetud vastavad õigusaktid, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja tavaliselt on nendest veelgi rangemad. aga need äh, õigusaktid riigiti siiski natuke erinevad, aga põhiliselt ajaloolistel põhjustel, sellepärast et tuumaenergia on erinevates riikides erinevates suundades arenenud siis on olemas Euratomi leping, mis on nüüd juba rohkem kui viiskümmend aastat vana ja kuna see on nii vana leping, siis selle lepingu loomise ajal tuumaohutust eriti oluliseks teemaks ei peetud ja seega ka Euratomi lepingus väga detailselt tuumaohutuse küsimust ei käsitleta ning äh, sellest suvest alates on meil olemas ka uus direktiiv, seega meil on olemas Euroopa Liidu õigusakt, mis on kohustuslik kõigile liikmesriikidele. Äh, see oli siis esimese, esimeseks sammuks just nimelt äh, Euroopa tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks. kui tulla nüüd rahvusvahelisele areenile, siis ma ütleksin siis nii palju, et kõik Euroopa Liidu tuumariigid on tuuma, on liitunud kahe konventsiooniga, kõigepealt siis äh, tuumaohutuse konventsioon ja teise konventsiooni pealkiri on väga pikk ja keeruline, see on siis kasutatud tuumakütuse käitlemise ja radioaktiivsete jäätmede käitlemise ühiskonventsioon. ning selles konventsioonis on siis paika pandud reeglid, mis on seotud just nimelt radioaktiivsete jäätmete käitlemisega niisiis, iga liikmesriik, kus tuumajaamad on, on nendele kahele konventsioonile alla kirjutanud ja need konventsioonid siis näevad ette terve rea reegleid tuumaohutuse tagamiseks. siis on olemas veel Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri standardid, koodeksid ja suunised ja OECD on ka oma tuumaenergia agentuur, mis näeb ette tõhustatud koostöö, on olemas terve rida komisjoni, mis tegelevad erinevate tuumaenergiaalaste teemadega rahvusvahelisel tasandil ja lisaks on meil, on olemas ka Venra, see on siis valitsusväline organisatsioon ja tegemist on lihtsalt Lääne-Euroopa tuumaohutust reguleerivate organite assotsiatsiooniga ja see tegutseb tõesti väga edukalt. selle organisatsiooni töö tulemused on üsna hea. Nad on loonud sellised äh, ühised standardid, mida nimetatakse võrdlustasanditeks. ja neid järgitakse siis liikmesriikides. Euroopa Liidu tasandil äh, hakati ühisesest tuumaohutuse võrgustikust mõtlema juba ammu, kuskil kümmekond aastat tagasi, aga esimesed katsed siis direktiive selles valdkonnas vastu võtta tehti kahe tuhande kolmandal aastal, kui taheti vastu võtta radioaktiivsete jäätmete direktiivi, aga tol korral ei jõutud kokkuleppele. nüüd on siis aastad möödunud, arutatud, mida teha ning lõpuks kaks aastat tagasi või pisut rohkem kui kaks aastat tagasi Äh, loodi nõndanimetatud kõrgetasemeline rühm äh, tuumaohutuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise küsimuses ning äh, kõik kakskümmend seitse liikmesriigi määrasid siis sellesse kõrgetasemelisse gruppi oma esindajad seega seal on esindatud kakskümmend seitse reguleerivat asutust. esimest korda tuli see organ kokku oktoobris kaks tuhat seitse ja alguses me üritasime paika panna, millised on siis suhted liikmesriikide ja komisjoni vahel, siis otsustasime, et töötame konsensuse alusel, panime paika oma kodukorra ja ka prioriteedid. meil paluti tegeleda terve rea probleemidega, aga neid probleeme on niivõrd palju, et me üritasime neid siis jagada eri, erinevatesse gruppidesse ja me valisime välja kolm peamist valdkonda, tuumaohutuse süsteemide parandamine, eh, kasutatud tuumakütuse radioaktiivsete jäätmete käitlemise parandamine, samuti tuumajaamade töö lõpetamise süsteemid ja lõpuks eh, otsustasime keskenduda ka läbipaistvuse parandamisele, sellepärast et me mõistame, et eh, tuumaohutuse valdkonnas läbipaistvus on üks probleem ja me peame parandama seda, kuidas me avalikkusega suhtleme niisiis, meil on olemas äh, kolm töörühma, mis siis tegelevad nende mainitud valdkondadega. tuumaohutuse rühmas, mis on meie peamine rühm, on esimene valdkond, millega me tegeleme võimalikud Euroopa Liidu õigusaktid selles valdkonnas. ja algusest peale olid ENSREGi liikmed erinevatel seisukohtadel rühm riike äh, pooldas direktiivi selles valdkonnas. Äh, nad leidsid, et Euroopa Liit peaks tuumaohutuse valdkonna ühtlustama, sest Euroopa Liidul ei ole ühiseid reegleid selles valdkonnas ning äh, kui oleksid need reeglid Euroopa Liidu tasandil, siis ei saaks olukord halveneda ka riiklikul tasandil ja siis olid teised teie sealhulgas ka siis Euroopa Parlament, kes soovisid äh, direktiivi selles valdkonnas. aga äh, nende hulk siis, kellele direktiivi mõte ei meeldinud, oli vähemuses. Nad leidsid, et tuumaohutuse küsimus peaks jääma liikmesriikide tasandile ning teine oluline argument, mida nad kasutasid, oli see, et võiks paika panna isegi rangemaid reegleid, kui need, mille osas siin Euroopa Liidus siis kokku lepitakse. lõpuks komisjon tuli välja ettepaneku eelnõuga peaaegu kaks aastat tagasi, siis toimusid ulatuslikud arutelud ning meie tulime välja kümne põhimõttega, mis peaks olema sellesse direktiivi sisse viidud. ja ma loen kiiresti need põhimõtted ette teen seda kiiresti selleks, et aega kokku hoida. niisiis, kõigepealt me peaksime säilitama ja püüdma pidevalt parandada tuumaohutust. ei saa kunagi öelda, et asjad on juba piisavalt hästi, alati tuleb üritada enamat siis igal liikmesriigil on õigus kehtestada veelgi rangemaid tuumaohutuse reegleid kui need, mis Euroopa Liidu tasandil kehtivad. me peame lubama paindlikkust selleks, et me oluliselt ei muudaks liikmesriikide eh, riiklike reguleerivate ametkondade lähenemist viisi. sa-, teine, neljas punkt on sarnane, me peame tugevdama riiklike reguleerivate asutuste rolli ning loomulikult ei tohiks me laiendada ka komisjoni rolli. komisjonist ei tohi saada mingit eh, superreguleerivat ametkonda pigem peaks olema äh, mõttevahetusplatvorm. järgmine põhimõte äh, tähendab seda, et me ei tohi mujale suunata ressursse, mida on reguleerivate asutuste tööks vaja, siis peab kinni pidama tuumaohutuse konventsiooni põhimõtetest ja järgmine põhimõte on äh, mõeldud siis nendele riikidele, kes ei taha kasutada tuumaenergiat. kui nad ei taha tuumaenergiat kasutada, siis loomulikult nad ei pea seda tegema üheksas puudutab läbipaistvust ja kümnes selgeid rolle ja kohustusi asjaomastes organisatsioonides. kõik need kümme põhimõtet on nüüd leidnud kajastamist uues nõukogu direktiivis. järgmine teema, millega tuumaohut kasutusrühm tegutseb, on eh, standardite või etalonide küsimus. me te-, soovitasime, et iga tuumariik Euroopas peaks osalema nõndanimetatud siis rahvusvahelise aatomienergia agentuuri ekspert eh, kontrollisüsteemis niisiis me otsustasime, et selline kontroll tuleb läbi viia iga kuue aasta tagant ja samuti viime läbi enesehindamisi. ning kolmas valdkond, millega tuumaohutuse rühm tegutseb, on siis äh, tuumaohutuse konventsioon äh,. iga kolme aasta tagant äh, tulevad siis äh, sellele konventsioonile alla kirjutanud pooled kokku ja kõik pooled peavad esitama siis raporti oma tegevuse kohta ja teised riigid siis äh, vaatavad, mis äh, selles tehtus on head, mis halba ja tulevad välja soovitustega. ja me leidsime, et me pärast selliseid kohtumisi peame Euroopa Liidus kokku tulema, vaatama, millised on meie ühised probleemid ja äh, Äh, pakkuma lahendusi siis kõigile liikmesriikidele ja mitte ainult sellele, mille, kellega seoses probleemid tõstisid. nüüd teine töörühm, siis radioaktiivsete jäätmete käitlusrühm, äh, tegutsevad kolmel suunal. Äh, kõigepealt nad tegelevad soovitusega, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad koostama riikliku tegevuskava radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks nii et, et iga liikmesriik Euroopas tõesti omab selgelt poliitilisel toetusel põhinevat nägemust sellest, kuidas radioaktiivsete käitumis, jäätmetega ümber käia, samuti etaloonid ja ekspertide läbiva kontroll, samuti oluline ning samuti siis eh, konventsiooni kasutamine ja siis äh, tulemusi tuleks ühiselt läbi vaadata ja vaadata, mida nendest ühiselt õppida saab. ning äh, nende kahe aasta jooksul on siis äh, nõukogu vastu võtnud ka radioaktiivsete jäätmete käitlemise resolutsiooni. läbipaistvuse valdkonnas oleme me just lõpule jõudmas väga põhjaliku veebilehekülje väljatöötamisega kus me tõesti tutvustame avalikkusele tuumaohutusega seonduvaid küsimusi, teeme seda erapooletult ning eh, me peaksime siis käivitama selle veebilehe selle aasta lõpupoole. ning eh, samuti Äh, me püüame siis äh, valmistada välja, valmistada ette suunised äh, heade käitumistavade kohta kõigile reguleerivatele ametkondadele ning tulevikus me loomulikult jätkame oma programmi elluviimist. tahame mängida olulist rolli tuumaohutuse direktiivi ellurakendamisel, me oleme valmis nõustama Euroopa Liidu organeid võimalike tulevaste algatuste osas ning me tahaksime samuti teha algust Euroopa Liidu tuumaenergia reguleerimiskonverentsiga, kus me saaksime siis selle valdkonna teemasid käsitleda ja tahaksime siis paindlikult reageerida kõigile asjakohastele algatustele. ning lõpetuseks tahaksin väljendada ka mõningaid isiklikke seisukohti seoses viimaste aastate töödega. nagu igas valdkonnas oleme me paika pannud ametliku õigussüsteemi äh, selleks, et õiguskord säiliks ja see on vajalik. aga kuna me kõik oleme inimesed, äh, ajendatud oma emotsioonidest, me elame tegelikus maailmas, siis äh, me peame püüdma üksteisest aru saada ja üksteist parandada ma arvan, et Ensreg oli selles mõttes väga hea platvorm ja väga hea, väga hea algatus, mis sundis siis reguleerijaid, inimesi, kes tuumaohutuse eest vastutavad Euroopas, kokku tulema, äh, pidama läbirääkimisi komisjoniga, asju arutama ja ma tahaksin öelda, et nüüd kaks aastat hiljem on nendel kohtumistel palju kergem, kui oli kaks aastat tagasi, nüüd me juba mõistame, kuidas me mõtleme, mida me tahame saavutada ning äh, suudame ka kiiremini jõuda üksmeelele tuleviku seisukohalt on veel oluline, et me tunneksime üksteist, me mõõdaksime üks, mõistaksime üksteist, teaksime, kuidas probleeme teistes riikides lahendatakse, sellest me saame kõik kasu. nagu ma ütlesin, me tunneme üksteist, me peame üksteisest lugu, me mõistame üksteist, ka komisjon teab meid ja mõistab meid. ja niimoodi me saame ka oma liik-, riiklikke süsteeme parandada. ja ma usun, et Enstregist peaks ole, peaks ka edaspidi olema oluline platvorm Euroopa Liidu tasandil tuumaohutuse küsimustes. me oleme see organ, mis saab anda nõud teistele organitele, kes langetavad selles valdkonnas otsuseid. samuti me leiame, et vastutus tuumaohutuse eest peab olema riiklikul tasandil nende inimeste käes, kes elavad tuumajaamade lähedal ja samuti on äärmiselt Äh, oluline kogemuste vahetus, mõtete vahetus, seda tuleb igati parandada ja toetada, aitäh. Äh, see oligi kõik, mis mul teile näidata oli ja nüüd ma olen loomulikult valmis vastama küsimustele, aitäh. Äh. suur tänu, härra Striter, selle väga põhjaliku info eest ma olen väga tänulik teile selle eest ka, et te rääkisite, kuidas see töö on äh, arenenud, sellepärast ma saan aru, et tegu on protsessiga. ja protsessiga, mida te oma kolleegidega edasi viite, nii et suur tänu selle ettekande eest, mul on juba esimesed sõnasoovijad ja kõigepealt äh, proua Sislik, palun. Thank you. I will talk now in english because suur tänu, härra esimees, ma olen nüüd sunnitud rääkima inglise keeles, kuivõrd tõlge väidetavalt ei tulnud õigesti läbi, ütleb kõneleja. suur tänu äh, härra Streeter, tere tulemast teile, tervitan teid soojalt mitte ainult sellepärast, et te olete Sloveen nagu mina, vaid ka sellepärast, et meie toetasime Euroopa Parlamendi seda reguleerijate üksuse loomist, arvestatakse mitte ainult äh, tuumaenergia hinna konkurentsivõimelisust, vaid ka äh, tuge, ähm, tootlikkust ähm, ja seda kõike arvestades ilmselt ähm, nõudlus tuumaenergia järgi kasvab tulevikus ja nüüd peame me rääkima sellest, mida tuleks ära teha seadusandlikul tasandil selleks, et tuumaohutusega seonduv lahendada. doktor Stritar, lugesin teie aruande läbi ja nagu ma aru saan, teie grupi rolliks on see, et äh, tegemist on äh, nõuandekoguga nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Te ütlesite oma esitluses, et äh, teie peate nüüd edasi hakkama tegelema ainult rakendamisega. nii et seni saavutatu elluviimisele pöörate tähelepanu ja minu küsimus siis teile, äh, mis, äh, kuidas te näete suhteid oma ülesannete ja meie vahel, seadusandjate vahel? kus on, milles osas peaks Euroopa tasandil äh, seadusandlikult olukorda reguleerima? mis on teie seisukoht äh, ühtsete normide osas tuumajaamade mm, käigust mahavõtmise ja jäätmekäitluse osas, kas Euroopa tasandil peaks võtma vastu seadusandluse nende fondide sõltumatuse osas ja kuidas me saame tagada selle, et äh, rahvusriigi poliitika või ettevõtted ei mõjutaks asjade käiku? muidugi, meil on kõigil ühtne eesmärk et need vahendid on äh, kättesaadavad siis, kui meil seda on just vaja. ja veel, te ütlesite mitu korda, et arvesse tuleks võtta ka rahvusvahelised äh, ohutusstandardid, mis on õiguslikult siduvad partneritele ja see on Viini organisatsiooni alluvusse kuuluv küsimus, kuid tegelikult ega ju asjad ei toimi, kui te võtate näiteks India ja Iraani ja tuumalevi, tuumarelva leviku ja tuumarelva materjali leviku küsimused. mida tuleks teie meelest ära teha globaalsel tasandil, arvestades seda, et tuumaenergia on teistes maailma osades tõesti praegu läbi elamas täielikku taassündi, aitäh! suur tänu. mul on veel kuus sõnasoovijat. ma arvan, et nüüd sellega on ka kõik ja sellega ma siis ka sõnasoovijate nimekirja nüüd äh, äh, sulgen ja ma paluksin, et äh, sõnasoovijad oleksid väga täpsed oma sõnavõttudes ja proua Savela, palun. suur tänu. suur tänu, härra esimees tänan teid äh, väga, härra Strita, selle ettekande eest ja tänan ka äh, teie isikliku arvamuse äh, eest. see on äärmiselt oluline, eriti kui, eriti inimeste puhul, kes on selles valdkonnas juba mitmeid aastaid tegevad olnud. peale Tšernobõli õnnetust sooviksin paar küsimust küsida selle kohta, et kas te ähm, mida te arvate sellest, et mõningad äh, ülikoolid näiteks on suletud, kes seni väga suurepärast tööd tegid just äh, tuumaohutuse alal. näiteks mõned ülikoolid on ju praegu suletud või need, vähemalt äh, need teaduskonnad, mis tegelesid selle teemaga, on suletud ja see tähendab seda, et meil jääb tuumatehnoloogia valdkonnas äh, spetsialiste väheseks ja see on ju otseselt seotud tuumaohutusega. ja teine küsimus. hetkel on maailmas ainult üks ettevõte, üks Jaapani ettevõte, mis toodab reaktoreid vastavalt nendele normidele ning mõned aastad tagasi oli juba ootejärjekord väga pikk sellele äh, Äh, nende reaktoritele, ma küll ei mäleta täpselt selle ettevõtte nime, üks, tegu on ühe äh, Jaapani ettevõttega. niisiis kakskümmend viis aastat äh, tuleb oodata selleks, et saada seda kõikidele normidele vastavat reaktorit. ja ma ei tea, milline on olukord praegu, et võib-olla nüüd on ootejärjekord vaid kakskümmend aastat. kuidas sellisele probleemile lähenetakse? millised on siin arengud iga viie aasta tagant ju ähm, ka vaadatakse täpselt, kuidas tuumaenergiat kasutatakse. nüüd, mis puudutab äh, radioaktiivseid äh, äh, materjale ja nende jäätmeid, et kas teil ei ole siin mõningat probleeme tekkinud? suur tänu ja kolleeg Balšov. suur tänu, härra esimees Ensrechi esimees esitas meile huvitava ettekande ning me näeme siin, et Ensrech on teinud väga äh, tõsist tööd. siin, kas teie puhul on äh, see tegu äh, üksmeelse ühehäälse otsusega, see tähendab, et kas väiksed liikmesriigid ja need liikmesriigid, kellel ei ole tuumaenergiat, nõustusid nende riikide otsusega, kus küll kasutatakse tuumaenergiat? ja me näeme, et te olete teinud väga tõsiseltvõetavat tööd. siin on tegu ka vastutuse küsimusega. meie sooviksime, et teatavad vast-, vastutusvaldkonnad jääksid äh, Ähm, riiklikule tasandile, kuid siin on te tegemist teatava vastuoluga. ohutus ei puuduta mitte ainult ühte riiki, vaid kõiki riike. kas siin ei ole mingit vajadust äh, keskse äh, üle-euroopalise äh, regulatsiooni järele või kui oleks näiteks vastav määrus olemas, Euroopa tasandil, kas see võib-olla viiks selleni, et kaoksid vastuolud riikide vahel, kes kasutavad tuumaenergiat ja kes ei kasuta tuumaenergiat? või piisab IAEA-st ja nende reeglite kinnipidamisest? ja sooviksin esitada kohe küsimuse tarnekindluse kohta. vahetevahel tõstatub küsimus, et kus äh, tuumaenergia vastased ütlevad, et uraani ei ole piisavalt ja ja sellest tulenevalt tekivad probleemid. võib-olla teie teate, võib-olla Ensrech on teinud mingisuguse uurimuse selle kohta kas meie Euroopas tarnekindlusega seoses äh, saame piisavalt äh, vastavaid, äh, vastavat toorainet, et seda tarnekindlust säilitada. ja nüüd kolleeg Harms, palun. suur tänu, härra esimees. minu küsimused puudutavad kolme teemat kõigepealt äh, see, mis puudutab inimressurssi ja ohutuskultuuri. Te ütlesite, et need küsimused äh, vajavad veel lisauurimist. mina tahaksin täpselt teada, mida te silmas peate sellega, mis on meil ohutuskultuuriga viga praegu? kas te viitate nendele tohututele probleemidele, mille on välja toonud äh, Vattenfalli jaama kohta Rootsi? valitsus oma aruannetesse, see puut-, pu-, pakub huvi ka Saksamaal ja ühtlasi on mul küsimus selle kohta, et kas te tegelete ka Prantsusmaa tuumajaamade töötajate küsimusega, sellepärast et nemad eh, ütlesid lõpuks välja paar nädalat tagasi, kui jubedad on nende töötingimused ja et kas ei peaks ohutumaks muutma ka need jaamad, kus nemad töötavad teiseks ma küsiksin ähm, selle määruse kohta, mis äh, eelmise mandaadi ajal oli vastuvõtmisel parlamendis. see võeti vastu vahetult enne eelmise mandaadi lõppu. see on äh, stan-, ühtsete standardite määrus Euroopa tuumajaamadele. see määrus ei peegeldanud äh, tegelikku teadusuuringute ja tehnoloogia hetkeolukorda. nii et milline on teie organisatsiooni seisukoht selles küsimuses? sellepärast, et teaduse ja tehnoloogia arengute arvesse võtmine, eriti just nende jaamade puhul, kus tulemused on alla soovitatuse, võiks ju olla eriti huvitavad. ja siis küsimus, mis puudutab konkreetselt Saksamaad meil on äh, tõsine probleem äh, tuumajäätmete maa alla äh, matmisega. ja kas ei ole mitte probleemiks see, et Alam-Saksimaal on sellised maa alla kaevatud äh, jäätmehoidlad ja kas mitte meil ei ole vaja määrust selle kohta, et kuidas lahendada tuumajäätmete probleem. ja kolleeg Odi, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka teie ülevaate eest ja seisukohtade eest. esimene küsimus puudutab äh, teie organisatsiooni ülesehitust, seal on kõigepealt äh, sõltumatute Äh, rahvusinstitutsioonide esindajad ja siis äh, Norra, äh, Šveits ja Rahvusvaheline Aatomienergiaühendus ja komisjoni esindajad, kas ei peaks hõlmama sinna ka parlamentaarse mõõtme samas, sellepärast et Euroopa kodanikud on ühelt poolt mures seoses tuumaenergiaga seonduvas, samas aga on liikmesriigid äh, oma arvamust muutnud mõned äh, selle energiaallika osas, kas mitte ei oleks äh, vajalik ka siis ka parlamentaade mõõde anda? kolmeteistkümnendal leheküljel te ütlete, te olete sõltumatu organisatsioon, aga mis on teie seisukohast teie sõltumatuse iseloom? Te töötate Sloveenia heaks ju, teid on nimetanud äh, Sloveenia valitsus ametisse on lepingu seos äh, sidunud teie nimel. kas te ikka olete sõltumatu ja kas teie kolleegid on ikkagi sõltumatud, nii nagu te ütlete? ja meie muidugi oleme huvitatud sellisest Euroopa äh, üksusest, mis oleks tõesti sõltumatu ja iseseisev. ja viimane küsimus, milliseid sanktsioone näeksite teie ette juhul, kui äh, tekib rikkumisi? näiteks meil on ühe suure tuumaenergiaoperaatoriga probleem, kes Siberisse on äh, vedamas oma jäätmeid. milliseid sanktsioone te üritate sel-, võite kasutada selliste sammude puhul? kolleeg Mestšares. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu härra Stritarele selle olulise ja huvitava aruande eest. härra Striitar, millisena näete te tulevike arenguid ohutusstandardite rakendamiseks Euroopa Liidu tuumajaamades? peaks olema ju mingisugune seos tootlikkuse suurenemise ja ohutuse suurendamise vahel. ohutus on minu meelest kõige olulisem küsimus. aga kuskil tuleb piir ette, kus enam ei ole mõistlik sellistele ohutuste, ohutusse tehtavate investeeringute puhul enam energiat toota tuumajaamades. kas on mingisuguseid selliseid uuringuid tehtud? või on kavas selliseid asju teha, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Dati. suur tänu, härra esimees. kõigepealt see tänane raport lubage märkida ära need edasiminekud, mis tehti selleks, et Euroopas ähm, tagada ähm, parem olukord. tuumaenergia osas muidugi ei olda Euroopas kokkuleppel. üks Prantsuse suur ähm, ajaleht on täna just kirjutamas sellest, millised on raskused radioaktiivsete jäätmete käitlemisel. küsimusi on palju, kuid mulle tundub, et ka palju oleks, tõuseks tulu sellest, kui me suudaksime tõesti ohutult uut toota tuumaenergiat. osades Euroopa riikides, näiteks nagu Prantsusmaal, äh, annab tuumaenergia tootmine meile iseseisvuse ja me ei ole kellestki sõltuvuses ning meil on paigas ka tuumaenergia ohutusega tegelev komisjon ning meie jaoks on see asi sellega väga hästi paigas. meie tänane esimene kolleeg ütles, et elektrienergia tootmine ilma CO kahe heitmeteta on tuumaenergia üks edumeelsemaid külgi. ja meil on ju teatavad ambitsioonid kasvuhoonegaaside kärpimiseks Euroopas me oleme nõukogus järeldustes ka vastu võtnud sellised eesmärgid. tuumaenergia tuleb toota, kuid vaatamata selle eelistustele tekitab see väga palju probleeme ka ohutusega ja seega me peame sellele pöörama väga palju tähelepanu. viimastel aastatel on võetud vastu Euroopas väga palju reforme, üks tõend sellest on kindlasti ka tuumaenergia ohutuse direktiiv, mis selle aasta juunis vastu võeti, see näitab üles Euroopa Liidu pühendumust äh, pöörata tähelepanu just tuumaenergia ohutule tootmisele. nüüd äh, radioaktiivsed jäätmed, on vaja uuringuid selles osas äh, tuleb tagada, et äh, tuumaener-, äh, tuumajäätmete käitlemine oleks ohutu ja liikmesriigid peavad äh, võtma vastu vastavasisulised programmid. ja lisaks sellele, mida siin aruandes on juba lugeda ja sellele, mida me kuulasime, võiksite rääkida ka sellest, milline on praegune olukord liikmesriikides selles osas ja Jean-Pierre Audi küsimus äh, Äh, sanktsioonide kohta, juhul kui jäätmekäitluses tehakse vigu. millised on teie ettepanekud, ma kordaksin seda küsimust, kuidas tagada see, et liikmesriigid äh, suudaksid saavutada ohutuse optimumi, isegi kui äh, mõned nendest programmidest, probleemid on juba teie raportis välja toodud, aga suur tänu, ütleb härra esimees ja saab sõna härra Ene. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt, nagu ma lubasin härra Streetar, te ütlete, et Euroopa jaamad on usaldusväärsed, aga kas usaldusväärsusel on Euroopas erinevaid tasandeid, kui jah, siis kuidas need välja näevad? kas meil ei ole tõsist vajadust äh, Euroopas ohutuse ühistandardid luua, mis oleksid äh, siis kasuteenimisest kõrgemal seisvad ja Paul Rüübik, väga lühike küsimus, palun. Äh. suur tänu, härra esimees. kõigepealt sooviksin öelda väga selgelt, et see, mida komisjon ja nõukogu on teinud, siis see on tõesti väga eeskujulik, eeskujuliku tööga tegu ja ja on väga hea, et tuumaohutuse valdkonnas on sellised edusammud tõesti võimalikult olnud. nüüd teine asi. me teame, et mis puudutab tuumaohutust, siis siin on äh, nii äh, selle vastaseid, tuumaohutus tekitabki vastaseid ja, ja pooldajaid tuumaenergia kasutamisele ja ohutus on siin keskse tähendusega. mind huvitab, äh, milliseid samme te äh, kaaluda selleks puhuks, kui mõnes liikmesriigis standarditest kinni ei peeta. milliseid meetmeid äh, te saate võtta selleks, et meetmeid tõesti rakenda, rakenduksid? kas siin on meil olemas teil mingisuguseid meetmeid? suur tänu. Äh, me panime küll kõnelejate nimekirja kinni, kuid äh, kolleeg Tšiko tahtis veel korraks sõna saada. Domnule președinte, äh, foarte pe scurt, având în vedere că generatoarele aitäh, esimees, ma teen väga lühidalt. arvestades seda, et neljanda põlvkonna generaatorid Äh, tekitavad palju vähem radioaktiivseid jäätmeid, tahaksin ma küsida, millised on arengud Euroopa tasandil äh, selleks, et tulevikus saaksime veelgi vähendada äh, tuumajäätmete hulka, mis tuumareaktorite tööst tuleneb. suur tänu. nüüd komisjoni nimel saab sõna härra äh, Gross Vielen, <clears throat> vielen Dank, Herr. suur tänu, härra esimees. kuna komisjon on Ensregi rühma liige, siis komisjon jagab äh, loomulikult selle raporti äh, arvamusi ja minu valdkonna volinik äh, on äh, oma pöördumises nii nõukogu kui ka parlamendi poole äh, öelnud, et Ensregi meetmeid tuumaohutuse valdkonnas tervitatakse, eriti mis puudutab siis ülevaadete parandamist. minu valdkonna volinik on äh, ka rõhutanud läbipaistvuse äh, olulisust ja kolmas töörühm ENSREGis tegeleb sellega ning paljud äh, probleemid, mis on, mida siin parlamendiliikmed puudutasid, nimelt mis puudutab infovoogusid minevikus, et need ei olnud nii läbipaistvad, kui nad oleksid pidanud olema, siis sooviksin ka öelda, et me tervitame väga seda, et ENSREG tegeleb endiselt veel jäätmete eh, problemaatikaga ja me ootame huviga, milline sisend ENSREG-il tuleb komisjoni jaoks ja see on eh, seotud ka teadmisega, et Euroopa tuumafoorum, mis asub, eh, mis tegeleb selle tööga Bratislavas ja Prahas ja inglise keeles öeldakse, eh, et, eh, et kokkuvõtvalt me seda ettepanekut eh, tervitame ja tulevikus me üritame iseenda ja Ensregi tööd niimoodi motiveerida, et neid töö tulemusi saab äh, sama hästi ähm, ette kanda teises äh, tegevusaruandes, nagu seda on tehtud ka esimese tegevusaruande puhul. ja nüüd saab veel kord äh, härra Striter sõna nende paljude küsimustele vastamiseks. suur aitäh nende küsimuste eest, neid oli tõesti väga palju ja mul on ainult kolm minutit neile vastamiseks, eks ma üritan siis enamusele ikkagi vastata. alustaksin algusest peale. mulle esitati küsimus äh, mis oli seotud jäätmete fondidega, radioaktiivsete jäätmete fondidega, kas seda saaks kuidagi korraldada Euroopa Liidu tasandil? me ei ole Ensregis seda teemat veel arutanud, eriti seda fondide teemat, aga jäätmekäitlusfondid on kahtlemata asjad, mis peaksid olemas olemas. meil peaksid olema tagatised selle kohta, et järgmised põlvkonnad ja meie lapsed ei peaks raha kulutama selle teema peale. tõenäoliselt me töötame Euroopa tasandil midagi välja selles valdkonnas. tuumaohutuse konventsiooni koha pealt ja selle küsimuse pealt, mis puudutas selle konventsiooni kasulikkust või tõhusust, tahaksin teile meelde tuletada, et see konventsioon ei ole seotud tuumarelva levikuga vaid ainult tuumaohutusega. tegemist on nii-öelda stiimulkonventsiooniga, see tähendab, et selle konventsiooniga ei käi kaasas mingeid sanktsioone nende jaoks, kes oma kohustusi ei täida, aga sellel konventsioonil on väga tugev mõju või surve teistele riikidele, kui leitakse, et äh, midagi on kuskil valesti. ma võin teile oma kogemustel põhja öelda, et see on kõige parem viis olukorra parandamiseks, kui teised näevad, et teil ei lähe hästi, siis teil tekib tahtmine ennast parandada. Äh, esitati küsimus ka oskustööjõu vähesuse kohta, jah, see on tõepoolest probleem, me üritame selle probleemi lahendamisega tegeleda, me püüame leida lahendusi ja kui ma ütlen ui-, meie, siis ma mõtlen kogu tuumaenergiasektorit ja mitte ainult reguleerivaid ametkondi. aga ma leian, et kui me suudame eh, eh, muuta üldist suhtumist tuumaenergiasse, kui me suudame seda muuta mitte, suudame seda muuta mitte võib-olla positiivsemaks, aga pisut realistlikumaks. aastakümneid on tuumaenergiat eh, kujutatud väga negatiivselt ja seega see valdkond ei tõmba noori inimesi ligi. minu arv-, jaoks äh, parandaks olukorda see, kui muutuks suhtumine tuumaenergiasse. Öeldi, et Jaapani äh, tuumajaamad on kõige paremad, mina pole küll midagi taolist kunagi kuulnud. et tegelikult on äh, tuumajaamade tehnoloogia tarnijaid üldse väga vähe, neli kui vii- või viis, üks neist on Euroopast, üks USA-st, kolmas Jaapanist ning siis meil on veel Venemaa ja, ja isegi hiinlased tegelevad sellega. ja tuumajaama ehitamiseks ei lähe kakskümmend viis aastat, aga kitsaskohaks on tõesti reaktorite tootmine tootmisvõimsusi ei ole piisavalt. Jaapanis on täna ainult üks ettevõte, mis suudab neid äh, reaktori surveanumaid toota äh, seda tootmisvõimsust praegu üritatakse suurendada, aga tõepoolest see konkreetne Jaapani tehas, tema tooted on juba järgmiseks kümneks-viieteistkümneks aastaks kõik ette ära ostetud. veel, mis puudutab ähm, seda kahtekümmet viit aastat, äh, ma ütlesin, äh, see, mis ma ütlesin, puudutab ehitust, aga äh, kakskümmend viis aastat tegelikult ei olegi tegelikkusest väga kaugel, kui me mõtleme tootmise alustamisest, kõigist nendest menetlustest, mis on vaja keskkonnanõuete täitmiseks, kõigi vajalike lubade saamiseks, nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. see protseduur on tõesti nii pikk, et kakskümmend viis aastat võib tõesti minna selleks, et tuumajaam valmis ehitada ja ta käiku anda. seega on sellel energiaallikal tõesti väga raske teiste energiaallikatega konkureerida, sellepärast et algsed investeeringud on suured ja tulud tulevad üsna hilja. küsiti ka tsentraliseeritud Euroopa Liidu äh, reguleerimise kohta. ma juba käsitlesin seda teemat pisut oma sissejuhatavas sõnavõtus nagu ma ütlesin, Enseregis üksmeelt selles küsimuses ei ole, mõned inimesed, ka nende hulka kuulun ka mina, kes leiavad, et mingil määral on Euroopa Liidu tasandil reguleerimist vaja, sellest oleks kasu, aga on ka neid inimesi, kellele ei meeldi liigne reguleerimine Euroopa Liidu tasandil, kes tahaksid, et see toimuks riiklikul tasandil äh Äh, julgeolek, varustuskindlustuse kohta ma ei oska midagi öelda, sellega tegelevad teised ametkonnad ja meie ei sekku sellesse küsimusse. inimteguri kohta ja ohutuskultuuri koha pealt võin öelda nii palju, et äh, halb juht võib ka väga hea autoga surma saada, kui ta on piisavalt loll, et sellega ohtlikult sõita ja samas hea juht suudab sõita igasuguse autoga ja jõuda sihtkohta. seega rääkides tuumaenergiast, inimeste kultuur ja käitumine on äärmiselt oluline, tegemist on küsimustega, mida me peame, millega me peame tegelema iga päev, me peame koheselt olema võimelised aru saama, kui miski areneb vales suunas. kui me hakkame katastroofe analüüsima, siis lõppkokkuvõttes on alati selge, et selle põhjustas inimlik eksitus. ja igal inimlikul eksitusel, iga inimlik eksitus tugineb mingile äh, inimeste käitumisele, nii et, et meie peamine väljakutse on tunda ära need varased märgid inimeste ohutuskäitumises esitati ka kaks küsimust, mis puudutasid mõne nädala taguseid sündmusi Prantsusmaal ja ka jäätmete hoidlad Saksamaal. Ensrek ei ole tõesti see ametkond, mis tegeleb konkreetsete probleemidega, meie oleme rohkem poliitikat kujundav ja nõuandev organ kas oleks hea, kui Jensrekis oleks keegi ka parlamendist, no miks mitte? meid on juba kakskümmend seitse, kahekümne kaheksas on komisjoni esindaja, kui veel üks juurde tuleks, me ilmselt suudaksime ikkagi veel tööd teha, aga ma ei tea, mis kasu sellest ühest liikmest veel tõuseks. sõltumatusest kõneldes, siis seda korratakse kogu aeg, aga asja mõte on ju selles, et reguleerijad peavad olema sõltumatud, nii palju kui võimalik, sõltumatus nendest inimestest, kes tuumaenergiat toodavad ja müüvad. selles mõttes me peame olema jah, sõltumatud, me ei pea olema sama ministeeriumi alluvuses või samas osakonnas, et me tunneksime muret energia tootmise pärast, aga loomulikult ei saa öelda, et me oleme kõigist täiesti sõltumatud. me ei saa olla kõrgemal ühiskonnast, me oleme ühiskonna osad. parlamendid on meist kõrgemal ja meie peame järgima neid suuniseid, mida, äh, mida ühiskond meile annab küsimus oli ka sanktsioonide kohta. sanktsioonide osas ei ole meil võimalik midagi ette võtta. me saame lihtsalt äh, väga kõva lärmi teha äh, eeskirjade rikkumise koha pealt, kui need kuskil esinevad. siis äh, küsimus kompromissist ohutuse ja tootmise vahel. loomulikult kunagi ei saa öelda, et äh, kõik on absoluutselt turvaline. järgmisel hetkel võib näiteks tuumajaamale meteoriit peale kukkuda. alati on võimalus, et midagi läheb valesti. aga äh, iga, nagu iga inimese, inimtegevuse puhul, nii on ka tead-, siin teatud äh, kindlustase, et asjad on tõesti korras ja et see kompromiss äh, kaldub positiivse poole peale ma arvan, et seda võib öelda küll tuumaenergia koha pealt praegu. Äh, siin on üks küsimus, millest ma aru ei saanud. Äh, kuidas me CO kahe vähendamisega tegeleme, see on tõesti küsimus, mis ei kuulu meile pädevusse, seega ma vabandan, ma ei saa sellele küsimusele vastata ja samuti ei saa mina ka hinnata, kas mõni tuumajaam on ohutum kui teine. mina isiklikult olen veendunud, et, et ka kõige halvemini ehitatud tuumajaama saab korraliku meeskonnaga hästi juhtida. kõik sõltub väga paljudest teguritest ja inimtegurid on siin kõige olulisemad. nii et, et see jaama disain tegelikult ei ole peamine mureallikas kõige olulisem oleks, et oleks hea ohutuskultuur, et jaama operaatorid käituksid vastavalt. siis veel üks küsimus, mis sarnanes selle eh, varasema küsimusega, mis juhtub, kui Venra või teistest standarditest kinni ei peeta, järgi mingeid eh, juriidilisi standardeid ei ole. Eh, Venras meil on need võrdlustasemed ja me oleme andnud üksteisele lubaduse, et me viime need selle aasta lõpuks oma õigusaktidesse sisse nii et, et selle aasta al-, al-, lõpust muutuvad siis need Venra võrdlustasandid Sloveenia jaoks kohustuslikuks ja ka kõigi teiste riikide jaoks. kuidas äh, tuumaenergiat arendatakse, mitte väga tõhusalt nii et, et me ei saa veel mingeid uus, uute generaatorite kohta mingeid määrusi välja, välja anda, eks me vaata, kuidas asjad arenevad. Äh, praegu kasutatakse ikka jällegi surve, survereaktoreid äh, tuumajaamades ja kuidas radioaktiivsete jäätmete tootmist vähendada, seda me oleme tegelikult juba oluliselt vähendanud. Sloveenias neli, nelikümmend kuupmeetrit toodab üks tuumajaam jäätmeid ja see on siis umbes nii palju, kui ühte garaaži ära mahub. ja see, siia hulka ei ole arvatud siis tuumakütust, see on juba teine lugu. suur tänu, härra Stritter. Äh, proua Rams soovib veel äh, sõna saada väga lühidalt. ma sooviksin vältida äh, mõningaid vigu, ma ei saa, ma ei tea, kas ma õigesti aru sain, aga ma sain teist niimoodi aru, et te ütlesite järgmist. aatomireaktori eh, disain ei ole ohutuse jaoks oluline, vaid oluline on see ja otsustav on see, kuidas reaktorit eh, menetletakse äh, Äh, kelle poolt seda käideldakse ja, ja, ja millistes ohutus, nii-öelda ohutuskultuuris seda tehakse, et see mind natukene segas, sellepärast et äh, sest et kui me räägime kolmanda ja neljanda äh, põlvkonna reaktoritest, siis see mängib siin ju ka turvaohutuse poolest olulist rolli, et ma ei tea, kas ma sain teist õigesti aru. ja härra Streeter, kas te saaksite seda selgitada? muidugi selgitan muidugi ei annaks ma, ei anna ma reguleerijale ühelegi, reguleerijana ühelegi sellisele tuumajaamale heakskiitu. kava peab olema ikka väga hea, kuid väga oluline on see, et see sõltub sellest, aga mida ma tahan öelda, on see, et tuumajaamade toimimine sõltub sellest, kes neid juhivad. Te räägite tänasest Euroopa tuumapargist nagu ma aru saan, nagu mina tean, et äh, kõik tuumajaamad on praegu kaasajastatud teatud tasemele, mille puhul täna võib öelda, et need on hästi ehitatud. võib-olla meid samamoodi ei ehitaks võib-olla enam täna, kuid äh, nad on piisavalt head kui me seome sellega, kuidas nende eest vastutatakse, et see ka kõrgkvaliteetne oleks, siis, siis võime olema ilmselt äh, rahul tulemustega. suur tänu, härra Stritar, selle väga põhjaliku selgituse eest ja ma olen täiesti selge, et ähm, komisjon ka mainis, et me tuleme selle teema juurde tagasi ja ma usun, et me saame veel kord paluda, et te meie aruteludel osaleksite, suur tänu ja me äh, jätkame kohma päevakorraga. lugupeetud kolleegid, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde number viis ja see eh, on seotud maaseire Euroopa programmiga. raportööriks on siin eh, kolleeg eh, Klante, kes, kes täna siin kahjuks kohal osal ei, kohal olla ei saa olla, kuid ta, ta saatis Judith Märksi oma esindajana siia ja tema teeb ka lühikese ettekande selle kohta, milline on asjade seis praegu härra Klant raportiga. ehk alustaksite? kui soovite, siis saate esimesena alustada, te ei pea, aga kui soovite, siis võite. Miss Merkel, please Mikrofon. jah, mikrofon. Yes uh,, uh, I am um, standing in for Norbert. ma asendan siis Norbert Glantet, kes täna ei saanud kohal olla kahjuks. ta on palunud mul paari sõnaga rääkida peaasjalikult uh, äh, äh, GMES Euroopa mm, äh, maaseireprogrammis seonduvat küsimustega see GMES programm on äh, käima lükatud. see on üks äh, kõige edukamatest projektidest, kuid me ei ole veel sellega lõpule jõudnud. on mõned üksikud probleemid, mis tuleb veel lahendada sest GMS e tõesti, nagu ma ütlesin, käima lükatud on, kuid tegemist on teadusprogrammiga, mis on lõpule jõudmas ja seega on täiesti võimatu raamprogrammi kohaselt tegevustega ka äh, alustust teha, sest operatiivkulud ei ole programmi osad, teadusuuringud on. ja mida teha siis siis, kui programm on lõpule jõudmas, aga samas on vaja ikkagi satelliit füüsiliselt panna kosmosesse ülesse ja kui see peab hakkama ka toimima, meil on vaja operatiivkulude eelarvet mis tähendab seda, et meie tahaksime teada, kas on võimalik, et äh, loodaks äh, raamprogrammide eelarvest teatud osa ka operatiivkulude katteks, samamoodi nagu on eraldi osa teadusuuringute kulude katteks. seega, et siis osa raammistikust oleks äh, kõrvale pandud ja et loodaks siis pretsedent GMS e programmiga. ja siis küsimus rahastamise kohta, satelliidi rahastamise kohta. on juba mõned satelliidid paigas. meil on vaja finantseerimist ja et see satelliit ka käivituks, kus see eelarve on, kust me selle leiame, raamprogrammis seda ei ole, meil on vaja lisavahendeid kusagilt mujalt. ja siis veel üks küsimus. mul on kolm peamist murekohta lisaks sellele, mida ma ütlesin, et need on, projekt on pooleliolev projekt. kui kui see GMS programm juba äh, käib, kas siis andmed on tasuta või peavad ettevõtted maksma nende andmete eest või saavad nad neid andmeid kasutada tasuta, sest me tahame, et see oleks edukas programm ja et äh, innovatsiooni toodada võiks võib-olla neid andmeid tõesti tasuta jagada ja tagada kõigile võrdsed võimalused ja, ja sillutada teed uutele innovatiivsetele ettevõtetele. ja veel üks murekoht. ja see puudutab programmi koordineerimist. kui programm on valmis, siis kes, MES-i hakkab koordineerima kes see on, see ei ole ESA ega keegi teine, kes koordineerib seda küsimust? kui see on see komisjon, siis kes komisjoni, sest kas ettevõtluse peadirektoraat või mõni muu? ja kui see on tõesti komisjon, siis komisjonil on küll võimalused programme toet-, projekte toetada kuid äh, mitte kom-, komisjon ei pea mitte neid projekte juhtima, see ei ole nende pädevuses ja ise olen ma komisjonis ka töötanud, nad saavad väga hästi paljude asjadega hakkama, aga sellise projekti juhtimisega kindlasti mitte. seega põhiline mure on siin praegu selles, kus toimub siis koordineerimistöö. põhimõtteliselt sellega ma lõpetaksin Norbert Klante ja iseenda seisukohtade kajastamise teile ja suur tänu! suur tänu, kolleeg Tati! suur tänu, härra esimees! kõigepealt äh, Lissaboni lepingu ratifitseerimisega ja tundub, et see hakkab ka jõustuma, see leping, kuivõrd Poola on allkirjastanud äh, Äh, ja see tähendab meie jaoks seda, et kosmoseküsimused äh, tulevad ühenduse jagatud pädevusse ja suureneb ka Euroopa roll kui rahvusvaheline jõud kosmoseküsimustes. ITRE komisjoni viimasel äh, kohtumisel küsisin Euroopa Komisjoni esindajalt, kas ei peaks paika panema pideva haldusüksuse selleks, et GMS-i arenguid järgida, ma tuleksin selle asja juurde tagasi see on selle programmi ülioluline element. Euroopa Komisjon oma äh, eelmise aasta novembrikuises teatises öelnud, et peaks olema mingisugune osapoolte nõukogu, mis oleks siis abistava rolliga komisjoni jaoks programmi kä- äh,, elluviimiseks, sinna kuuluksid liikmesriikide esindajad, kes panustavad GMS-i läbi infrastruktuuride, see annaks võimaluse liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile äh, teha otsest koostööd. komisjonile jääb muidugi koordineerimistöö, see tundub meile täiesti normaalne, kuid kas ei peaks äh, kandma hoolt ka selle eest, et ka teiste osapooltega peetakse kontakte, näiteks Euroopa Kosmoseagentuur äh, võiks ju oma projekte kaasajastada äh, selle nõukoguga. komisjon kutsub üles GMS-i rakendamisel, sellele, et paljud osapooled peavad leidma sünergia ja selles osas on väga oluline, et oleks üks lihtne, äh, läbipaistev ja tõhus üksus saaks paika selleks, et programmi algusaastatel eriti õudselt tegutseda ja veel üks asi, millest ei räägita määruses, kuid millele peaks võib-olla tähelepanu pöörama, räägin andmete sertifitseerimist tööstuse poolt, kes hakkavad neid kasutama, selle programmi raames, kui me tahame, et neid kõige tõhusamalt äh, käidetaks neid andmeid, peame tegema nii, nagu tegi Prantsusmaa oma eesistuja ajal õiguslikule raamistikule, mis, äh, millega siis sertifitseeritaks neid andmeid GMS-i raames. et näiteks kasutada näiteks ähm, äh, kohtulahendite lahendamisel ja nii edasi, nii et see võiks viia selleni, et vaidlused lahendatakse, kui, kui tekib probleeme praegu seda GMS-is ei ole ja seega GMS oma potentsiaali ei täida. minu meelest väga oluline see, et me selle programmi käivitaksime oma kaaskodanike jaoks, kuid seda tuleb jaga läbipaistvalt ja tõhusalt. suur tänu! suur tänu! tänu nende täienduste eest ja ma annaksin kõigepealt siis komisjonile sõna. Äh, kolleeg Sampieri, palun. It's your turn Oui, merci beaucoup, monsieur le, le président. Mon nom est Valère Moutarlier, euh, chef du bureau. suur tänu. suur tänu, härra esimees. mina olen GMS-i büroo juhataja äh, tööstuse peadirektoraadis. sooviksin tulla nüüd nende kolme punkti juurde, mida siin mainiti. kõigepealt et äh, mis puudutab kolmandat äh, punkti, kus äh, nõukogu on partneriks ja millest just, mida just mainiti. see on esimene kord, kui maaseireprogrammi GMS on ettepaneku objektiks ning me peame siin meetmeid koordineerima siin oli tegu siis äh, uurimisraamprogrammiga, nagu te teate, me peame nüüd meetmeid koordineerima, mis on väljaspool seda raamprogrammi. me peame nüüd äh, rahanduslikku äh, raamistikku looma, et olla selle programmi osas järjepidev. me oleme tarbijatega konsulteerinud viimastel aastatel ning äh, kons- ja tarbijad on ka öelnud, et see on nende kõige olulisemaid prioriteete. Nemad soovivad saada järjekindlat äh, süsteemi selleks, et äh, tugevdada nii keskkonna kui ka julgeolekupoliitikat Euroopas ning ka tööstus on sellele tähelepanu pööranud. Nad on öelnud, et äh, nad saavad maaseire äh, programmi äh, koostada ainult sellisel juhul, kui nad teavad, et see programm on ka, et seda järjekindlalt edasi viiakse. ning seetõttu me peame siin lähtuma pikaajalisest programmist ja sellisest programmist, mis Euroopa Liidus toodab ka lisandväärtus ja mis võimaldab äh, ka seda, et äh, andmeid äh, saaks ühenduses kasutada. ning kulud tuleb jagada siis erinevate selle komponentide vahel, mis puudutab siis ka kosmoseuuringuid ja meetmed peavad olema äh, äh, turusõbralikud nii-öelda, et me saaksime seda ühenduse äh, vahendit ka kõige paremal moel kasutada. täna leiab aset arutelu ka seadusloojaga, nimelt kuidas siis neid lisafinantsvahendeid kõige paremini ära kasutada erinevate programmi komponentide vahel nüüd teise punkti juurde, mis puudutab ähm, andmete poliitikat, nagu seda nimetati. komisjon on äh, mitmeid arutelusid pidanud sellel teemal, eriti mis puudutab äh, kosmosenõukogul, kogus toimunud arutelusid, siin on pakutud välja et me peame järgima siin Äh, rahvusvahelisi kohustusi, mis on võetud äh, seoses maaseirega ning meie soovime olla siin võimalikult avatud. me teeme siin ka äh, koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga ning me soovime ka, et see, need andmed oleksid kasutatavad tasuta. peale selle läbi viidud uurimustest peale selle on ka äh, tööstuse valdkond meile äh, öelnud, et, äh, et finantsküsimused on siin äärmiselt olulised just selle programmi edasiviimiseks. ja see on olulise, oluline ka väike ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, et nad leiaksid tänu nendele andmetele ka oma turuniši. nüüd, mis puudutab koordinatsiooni ja veel ka sõna, äh, veel ka selle küsimuse juurde, mis puudutab nõukogu kui partner. aastal kaks tuhat kaheksa äh, komisjon juba üritas ähm, paremini piiritleda GMS-i juhtimist ning me äh, õppisime väga palju tollal. siin pakuti välja selle programmi äh, kavandamise ja rakendamise juures, et komisjon võtaks endale keskse koordineerimise, koordineerija rolli. algusest peale on nõukogu meile andnud kaks suunda, nimelt mis puudutab äh, tarbijakesksust ja teiseks juba olemasolevate äh, Euroopa võimekuste kasutamist. me peame ka ülesannete kattuvust Ähm, vältima. samuti tuleb ära kasutada juba olemasolevaid agentuur, agentuuride tööd, mis juba tegelevad maaseirega. näiteks äh, Metsat tegeleb juba äh, äh, samuti maaseirega, et selle andmeid kasutada ära ja on olemas ka teiseid seirevorme. Euroopa tasandil me üritame luua raamistiku, mis võimaldaks seda infrastruktuuri pikaajaliselt kasutada ja koostada. nüüd, mis puudutab meie partnerlussuhet, siis nõukogu, vabandust, komisjon on öelnud, et peale Euroopa Liidu tuleb koordineerimistöösse kaasata ka teisi osalejaid. loomulikult me peaksime leidma nüüd sellise foorumi, mis kõige paremini võimaldaks liikmesriikidel äh, kaastööd teha koordineerimises. ka äh, legislatiivasutused tuleb sellesse töösse kasutada, siin on veel väga palju tööd ära teha, suur tänu, härra esimees! suur tänu, lugupeetud kolleegid! me oleme kokku leppinud, äh, et kümnendal novembril toimub veel arutelu ja muudatusettepanekute tähtaeg on kümnes detsember ja muudatusi vaatame siis läbi kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal jaanuaril ja komisjonis meil siin on hääletus siis neljandal veebruaril. ma eeldan, et olete sellega nõus, suur tänu ja järgmine punkt puudutab Euroopa satelliitradi raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuure ja seda me oleme juba varem arutanud. raportööriks siin on kolleeg Tošinovski ja ma annaksingi talle kõigepealt sõna ja siis saavad teised äh, kolleegid sõna, kes soovivad oma arvamust avaldada. palun, härra kolleeg, teil on sõna. Děkuji, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vím, že se dostáváme trochu už do času. Aitäh, esimees ma tean, et meil on aega vähe, seega üritan teha lühidalt, sest tegelikult me oleme seda teemat juba varem ka arutanud. satelliitraadionavigatsiooniprogrammi juhtimisstruktuuri küsimus on teema, mis puudutab kahe standardi tehnilist harmoniseerimist, mõlemad standardid on juba olemas. tegemist on nõukogu direktiividega kolmteist kakskümmend üks kahe tuhande neljandast aastast ja kuussada kakskümmend üks kahe tuhande kaheksandast aastast. aga meil on vaja seda tehnilist määrust, sellepärast et on aset leidnud mõned olulised muutused, nagu te teate. Galileo on ise läbi teinud äh, väga olulised muutused. kõige olulisem on selle asja juures kogu süsteemi turvalisus. siit äh, tulenevalt äh, võib muut-, võib muutuda juhtimisstruktuur ja samuti ka komisjoni roll komisjon mängib väga tugevat rolli, sellepärast et komisjonil on suur vastutus kogu selle süsteemi ettevalmistamisel. seetõttu on juhtimisstruktuuride kohta tehtud teatud muudatusettepanekuid. komisjoni seisukohta või komisjoni positsiooni juhatuses tuleks tugevdada. komisjon peaks saama poole kogu järelevalveorgani häältest. aga seda teemat võib loomulikult veel arutada sellepärast, et isegi see ettepanek on pisut äh, delikaatne, aga ma siiski loodan, et me leiame lahenduse. nii et, et võib-olla komisjon ütleks meile ka, millised on tema seisukohad selle väga äh, tugeva positsiooni kohta, mis on komisjoni delegatsioonil selle agentuuri järelevalveasutuses. siis meil on veel parlamendi määratud esindaja kes on ainult vaatleja. ka vaatleja roll võib osutuda pisut keeruliseks sellepärast et see ei anna meile tegelikult mingit aktiivset rolli. aga ma usun, et juhtimisstruktuurid sellise olulise projekti puhul peaksid sellist võimalust meile ikkagi võimaldama. oluline on see, et me kaitseksime oma julgeolekusüsteeme ja seetõttu me pakume välja sõltumatu akrediteerimisorgani loomise. see agentuur peaks tagama kogu selle projekti turvalisuse ja julgeoleku kõigis liikmesriikides. seetõttu me nõuame äh, kõrgetasemelist ekspertiisi, julgeolekukontrolle äh, kõigi töötajate kohta. aga kõigi standardite harmoniseerimine kõigi institutsioonide vahel on oluline, samas tekitab see aga ka mõningaid probleeme, äh, millega tuleb tegeleda. see on äh, komisjoni delegaatide seisukoht. samuti tuleb siis, nagu ma ütlesin, tegeleda julgeoleku küsimus, süsteemide küsimusega. Need kaks asja on olulised selleks, et see väga keeruline süsteem saaks toimida me oleme seda ettepanekut juba varem arutanud ja seetõttu ma lõpetan nüüd oma sõnavõtu ja annan võimaluse kolleegidel sõna võtta. aga minu arvates on see projekt äärmiselt oluline ning muutused, millega komisjon võtab üle enamuse häältest, on oluline muutus ja seda tuleks arutada, aitäh! suur tänu ja kõigepealt saab sõna härra Paul Rüübik suur tänu. sooviksin siin esindada oma kolleeg proua Niiblerit. lugupeetud äh, kolleegid, viimaste kuude aastate jooksul meie parlamendi esindajad oleme väga tõhusalt ja intensiivselt tegu-, tegelenud Galileo projektiga ning aegne kahe tuhande kaheksandal aastal me esitasime ka väga palju muudatusettepanekuid selle kohta ning ähm, me andsime sellele projektile lõpuks ka rohelise tule, kuid sellegipoolest jäävad väga paljud äh, küsimused veel lahtiseks, mis on seotud selle ähm, satelliitraadio äh, navigatsioonisüsteemiga, sest me vajame Galileod kui äh, navigatsioonisüsteemi. sellest on, ma arvan, selles on igaüks veendunud, ma usun, kuid sellegipoolest peaks kogu see programm olema tõsiseltvõetaval baasil me ei saa küll äh, äh, kõike kavandada selle päevani, äh, millal Galileo ka rakendatakse, mis toimub, mis hakkab juhtuma peale seda, kui rakendamine toimub peale aastat kaks tuhat kolmteist, seetõttu peame me ka pikaajalises perspektiivis vaatama selle programmi üle, nii et see planeerimiskindlus oleks selge kõikidele osalejatele peale selle on Euroopa Parlament rõhutanud ka läbipaistvust selles programmis. see, seda programmi rahastavad äh, meie maksumaksjad ja seetõttu on neil ka õigus sellele, et nende vahenditega ka majanduslikult äh, tõhusalt äh, ümber käiakse. meil oleks vaja ka pidevat infot selle programmi arengute ja kasutamise kohta samuti me peame ka mõtlema äh, komisjoni äh, rolli üle selle programmi juhtimise raames. me peame ka vastavast tähtajast äh, kinni pidama, me ei tohi siin enam mingisuguseid viivitusi lubada. suur tänu! suur tänu, kolleeg Rüübik! ma ja kolleeg Odi soovib veel sõna. mul on üks lühike tähelepanek leheküljel üheksateist, kus räägitakse auditeerimisest. siin vastutab Kontrollikoda, ta saab arveid ainult kontrollida, aga mitte neid kinnitada, nii et, et parandage see viga ära. suur tänu äh, selle tähelepaneku eest ja ma annaksin komisjoni esindajale härra Kramitsusele sõna. Yes, uh, thank you, Mr Chairman. aitäh, esimees ma tahaksin tänada raportööri selle toetuse eest, mida ta meie ettepanekule on osutanud. ma arvan, et on terve rida küsimusi, mida me arutasime juba möödunud korral. ma võib-olla kordaksin mõningaid teemasid, mis aitaks meil asju järgmises etapis paremini analüüsida. meie ettepaneku aluseks on olnud määrus kahe tuhande seitsmendast aastast, mis äh, paneb äh, paika äh, komisjoni rolli ning analüüsib ka seda, kuidas hanket tuleb korraldada, millised need protsessid kõik peavad olema. me oleme palunud tugevdada komisjoni rolli satelliitraadionavigatsiooniprogrammi juhatuses, sellepärast et Äh, kuna komisjon vastutab selle programmi juhtimise eest, siis meil peaks olema ka võimalus äh, selle väljakutsega tegeleda, me ei saa olla sellises olukorras, äh, kus juhatus langetab otsuseid julgeolekusüsteemi kohta, arvestamata seda, mida komisjon vastutajana tegelikult soovib sellepärast et äh, kõigis äh, määrustes on väga selgelt kirjas, et komisjon vastutab süsteemi toimimise eest, nii et, et me ei saa öelda, et komisjon vastutab julgeoleku juure eest ja siis ei saa ta juhatuses endale mitte mingeid volitusi. see on üks põhjus, miks me soovisime, et komisjoni rolli tugevdatakse kui parlament ja nõukogu tahavad, et komisjon millegi eest vastutab, siis meil peab olema ka võimalus seda teha. meie arvates on äärmiselt oluline ka see, et Euroopa Parlamendil oleks roll selles organis, kuigi see on ainult selline vaatleja roll, sest jällegi määrus ja ühisdeklaratsioon ütlevad, et luuakse Galileo institutsioonide vaheline paneel ja Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon mõistavad, et kolm institutsiooni peavad tegema koostööd. niisiis, kui parlament on juhatuses esindatud, siis parlament saab väheselt, vähemalt ise näha, mis toimub julgeolekuküsimustes ja kuidas seda süsteemi üldse rakendatakse. ma arvan, et pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, mis saama hakkab. selles osas oleks oluline mainida, et järgmisel aastal nõuab määrus, et me viiksime läbi vahe, läbi ülevaate ning teeksime ka plaane selleks, mis siis hiljem toimuma hakkab ja seda me ka teeme, me oleme juba protsesse uurinud, me oleme valikuvõimalusi analüüsinud, milline peaks olema juhtimisstruktuur pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ja nende ettepanekutega tuleme parlamendi ja nõukogu ette juba järgmisel aastal. komisjoni rollist siis räägime ka. Teie esimees soovisite palju pikemat arutelu Galileo teemal. loomulikult äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne äh, sõltub sellest, kuidas seda süsteemi kasutatakse, kuidas neid teenuseid kasutatakse ja selle kohta saame teile anda palju rohkem infot selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses, äh, kui hank-, hanket on juba toimunud ja me teame pakkumiste tulemusi, me teame, kes on saanud millise osa süsteemist ja nõnda edasi, siis me saaksime juba täpsemalt rääkida ka ajakavast ja eelarve olukorrast, saaksime teile anda ka rohkem ettekujutust sellest, milline hakkab olema olukord pärast aastat kaks tuhat viisteist. niisiis tulen tagasi nüüd, tulles tagasi peateema juurde, ehm, Äh, te palusite selgitada, miks komisjon on endale juhatuses suuremaid volitusi nõudnud, seda ma juba selgitasin, ma selgitasin ka, miks me leiame, et Euroopa Parlament peab samuti mängima olulist rolli ja seetõttu me leidsime, et vaatleja staatus äh, peaks parlamendil olema. sellega seoses ma pean teile juba ütlema, et nõukogu ei suhtu sellesse ettepanekusse eriti soodsalt nii et ma arvan, et te peaksite sellest teadlikud olema. ja akrediteerimise osas me tahame ka teatud muudatusi otsuse langetamisele, seetõttu me olemegi välja pakkunud sellise akrediteerimise ja julgeolekusüsteemide homologiseerimise viisi me oleme seda asja juba tegelikult raportööri ja variraportööriga ka valmis arutama, et me saaksime siis selgeks teha, kuidas kõik hakkab toimima. ning millest nõukogu hetkel mõtleb. me võiksime üritada sellist kohtumist korraldada, oleks hea, kui me saavutaksime kokkuleppe esimesel lugemisel. Äh, midagi rohkemat mul lisada ei ole, suur aitäh! suur tänu! kas kolleeg Dusnovski soovib veel sõna? ei, sellisel juhul räägin meie tähtaegadest kümnes november siis esimene arvamuste äh, vahetus, siis teisel detsembril äh, äh, raporti arutelu muudatusettepaneku üheksandaks detsembriks, siis kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa jaanuar arutame muudatusettepanekuid ja neljas veebruar hääletus komisjonis, kui sellega nõus olete. ja ma meenutaksin veel ka komisjoni ettepanekut, et me vaataksime üle ka meie kolleegide koosseisu, kes selle äh, raportiga töötavad. et oleks oluline, kui me omavahel äh, saaksime ka äh, läbi arutada, kes mil võrral raportitega tegeleb. nii et me peaksime enne aasta lõppu seda küsimust ka arutama kas kõik on sellega nõus? siis äh, lõpetame selle äh, päevakorrapunkti, muude küsimuste all meil midagi muud ei ole ja, ja ja paari-kolme minuti pärast alustaksime koordinaatorite koosolekuga. võib-olla siis need, kelle koordinaatorid ei ole veel kohale jõudnud, äh, äh, neile meenutada, et koosolek on.